Chers collègues, kallid kolleegid, paneksin ette nüüd kõigile kohtadele asuda. kui kõik läheb hästi, ei ole põhjust, miks ta ei peaks hästi minema, see peaks nüüd olema meie viimane komisjoni eh, ko eh, koosolek selle eh, perioodi jooksul kõigepealt äh, koosolekute protokollide kinnitamine, see on äh, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm äh, jaanuar. proua Ronsulli pidi rääkima meile muudatusettepanekutest ja me pea-, kui ta ei soovinud pikemalt sellest rääkida, aga me sooviksime selle teema siiski peal peal, jätta meie tänase päevakorda kompromissidele ei soovinud proua Ronsulli minna. et me peaksime siis hääletama nende muudatusettepanekute osas ilma kompromissita, kuid võib-olla veidi hiljem. sest äh, me peame siiski ära ootama, et raportöör kohale jõuaks need äh, äh, siis neljas päevakorrapunkt tuleb arutusele pärast viiendat päevakorrapunkti ja ilma pikemata paneksin ette äh, tulla teise punkti juurde. mul on siin viis teadaannet. esiteks, kui me avalikest tööhõiveteenustest, kas siin on äh, nõukogu esindaja? ei ole. aga nõukogu peab äh, olema teadlik sellest teadaandest, mille ma täna hommikul teen. me saime teada, et nõukogu otsustas selles osas, mis puudutab äh, tööhõiveteenuseid, äh, mille osas meie läbirääkimised äh, ja läbirääkimismeeskonna juhiks olin ma ise ja mille mm, raportööriks oli Frederic Dardenne, nõukogu otsustas edasi lükata ühepoolse deklaratsiooni, mis puudutab tööhõive teenuseid, ma es-, ma kirjutasin äh, Kreeka eesistujale, et äh, seda deklaratsiooni ei ole läbirääkimiste käigus kunagi varem mainitud ja saadik vastas meile, et siin võetakse arvesse liikmesriikide poolt juba tehtud äh, deklaratsioone siis, kui võeti nõukogu üldine lähenemine vastu ja selleks, et oleks äh, võimalik äh, vastu võtta see seadusandlik akt äh, enne meie valitsuse aja lõppu, me paneksime ette, et see läheks hääletusele, kuid seda deklaratsiooni Euroopa Liidu ametlikus teatajas ei avaldataks. ma pean veel selgitama seda teemat selgusele jõudma selles teemas Kreeka eesistujaga, kõik, kes teavad kaasotsustusmenetlusest äh, palju enam, teavad, et äh, milline, milline on sellise deklaratsiooni positsioon. me teame, millised äh, on kaasotsustusmenetluse osapoolte õigused ja siin on meil vajalik ähm, kaasotsustusmenetluse osapoolte vahelist nõusolekut, kui deklaratsiooni teha, seda on äh, meie mandaadi alguses arutatud ning samuti kolmepoolsete läbirääk-, kolmepoolsete läbirääkimiste alguses seda deklaratsiooni ei puudutatud ja nüüd on küsimus äh, selles, kas äh, tööhõive avalike teenuste osalemine selles võrgustikus, mida luuakse, kas see on kohustuslik või vabatahtlik? ja meil enda mandaadis on kirjas, et see osalemine peaks olema kohustuslik. nõukogus toimus arutelu, pikk arutelu äh, selle osaluse teemal ja nad soovisid teha selle osaluse vabatahtlikuks. läbirääkimiste tulemuseks oli äh, teksti äh, ülevaatamine ja muutmine, mis äh, oli justkui vastuvõetav kõigile ja nüüd komi-, äh, nõukogu soovib uuesti minna tagasi millegi juurde või taganeda millestki, millega, millega ta kolmepoolsete läbirääkimiste käigus nõus oli ja meie jaoks on see täiesti vastuvõetamatu ja ma näen ka teie kehakeelest, et äh, mul on teiepoolne toetus pöörduda Kreeka eesistuja poolde selleks, et see mm, probleem lahendada. teine teadaanne. ma meenutan teile, et äh, meil on äh, koos eelarvekomisjoniga ühine kuulamine, mis puudutab noorte tööhõivet. see on ette nähtud esimeseks aprilliks kella kümnest poole üheni kõik äh, komisjoni liikmed on kutsutud äh, sellele ühiskuulamisele ja selle programm saadetakse ka lähipäevadel laiali, kuid äh, ma paluksin, et te juba paneksite oma kalendritesse selle kuupäeva kirja, see on algatus, mille taga oleme meie ise ja seetõttu on väga tähtis, et oleks teatud tasakaal eelarve ning tööhõivekomisjoni vahel kolmas teadaanne muidugi on see kõige tähtsam teadaanne täna hommikupoolikul. lõpuks äh, täna, tänase koosoleku lõpus on meil ka ühispildi äh, tegemine ette nähtud. see on siis äh, praeguse koosoleku lõpus neljas punkt, äh, kui me räägime tõlke kasutamisest, Rooma delegatsiooni muudeti viimase minuti äh, asjaolude tõttu. ja meil on saksa keele asemel nüüd inglise keel. ma ei tea, kas sellel ka mingisugune finantsmõju on, kuid äh, see on igatahes viimase minuti muudatus. ja ma arvan, et sellel siiski on ka mingi finantsmõju ja see puudutas siis muutust Rahvapartei delegatsioonist. viie, viies teadaanne on võimalik äh, e-miitingu kaudu äh, koht-, äh, jälgida meie tänast koosolekut ja samuti kantakse seda internetis üle. nii et meie valitsuse selle mandaadi jooksul oleme me väga suure sammu edasi teinud e valitsemise poole. ma ei tea, miks me ei ole siiani neid proto-, protokolle kinnitanud, mis puudutavad kolmandast, kolmandat veebruari, kakskümmend kolm, kakskümmend, kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm jaanuar, üheksas jaanuar, seitseteist detsember, üheksa detsember ja viies detsember tundub, et äh, need protokollid on kinnitatud, kellelgi vastuvõtjaid ei olnud. Äh, neljas punkt, selle me lükkasime edasi ja nüüd tuleme viienda päevakorrapunkti juurde ja ma annaksin sõna raportöörile, kes peab läbirääkimisi nõukogu, see puudutab direktiivi üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, selle direktiivi jõustumise teemal nii et kui tegemist on äh, lähetatud töötajatega ja teenuste osutamisega, annaksingi sõna raportöörile proua Livetskale. dwadzieścia siedem lutego zakończyliśmy negocjacje trójstronne w sprawie dyrektywy wdrożenia kahekümne seitsmendal veebruaril viisime lõpule läbirääkimised äh, töötajate lähetamise kohta käiva direktiivi üle. arutasime läbi kõik sätted kõik kõige olulisemad punktid kolm, üheksa ja kaksteist. kaks aastat peale Euroopa Komisjoni ettepanekut on poliitiliste fraktsioonide esindajad jõudnud kokkuleppele, kompromissile, mis tundus paljudele eesistujatele ja huvirühmadele täiesti võimatu. ja kõneleja vabandab. kaasraportöörina läbirääkimiste meeskonna eh, asejuhatajana, seda eh, toetad eh, ta, ja suuresti toetusel ma tahan teid kõiki tänada toe ja panuse ees, Steven Hughes, Elizabeth Schröder, Thomas Händel, Pilar Kanav, Milan Pänje Äh, härra McIntyre, ma tahan teid kõiki väga-väga tänada ja ka teie kaastöötajaid, suur aitäh, et te tegite koos minuga sellel alal tööd. saavutatud kompromiss on meie kõigi töö tulemus ja loodan, et oleme kõik uhked selle üle, et võimatust missioonist sai täiesti võimalik. algusest peale selle direktiivi kallal töötades olime väga mures selle pärast, et oleks olemas õiguslik kaitse ja samal ajal, töötajate õiguslik kaitse ja samal ajal oleks ka tööandjatele olemas seadusandlik läbipaistvus, mis on äh, vajalik selleks, et äh, korrektselt töötajaid äh, lähetusse saata. selleks, et põhitingimusi täita, on liikmesmaad selles direktiivis kohustatud Äh, koostama ühe riikliku veebilehekülje, kus on ära äh, toodud selles riigis töötamise tingimused ja ära toodud ka siduvad kollektiivlepingud. Nad on kohustatud andma, määrama ka institutsiooni, kes annab üldinfot äh, rakendatava seaduse kohta selles riigis. see üks kontaktpunkt, see veebilehekülg on infoallikas nii töötajate kohta selles mõttes, millised on nende õigused, kui ka tööandjate jaoks. milliseid tingimusi nad peavad täitma, millised on nende kohustused selleks, et neid töötajate õigusi garanteerida ning öö, õiguspädevalt töötajaid öö, lähetuste saata. liikmesmaad peavad jälgima ja kontrollima, kehtestama teatud kontrollimeetmed näiteks lähetamise eelne protseduur, teavitamise protseduur. töötaja lähetamise, lähetamisest teavitamine. informatsioon selle kohta, et vastuvõttev riik teab, et selle töötaja lähetamine on seaduslik ja see info peab olema teada ka väljasaatvas riigis või, või lähetavas riigis. kontrollmeetmena tõime sisse ka sammud, mis kohustavad ettevõtteid oma dokumente kättesaadavaks tegema, millega tõestatakse ära töötaja lähetusse saatamine. määratakse ära kontaktisikud, üks isik, kes vastutab selle eest, et äh, Äh, kes äh, hoolitseb korrespondentsi ja informatsiooni kaasaegsuse ees, et see on värske informatsioon ja teine inimene, kes on väljaspool äh, selle lähetuskohta selleks, et säilitada kontakti sotsiaalpartneritega. liikmesmaad peavad tõestama neid elemente, mis puudutavad ettevõtte õiguslikku tegevust, kui ka seda, Äh, milline on selle lähetatud töötaja äh, õiguslik staatus. loomulikult on juhtumeid, kus äh, kasutatakse ebaseaduslikku viiendust selleks, et vältida põhilisi lähetustingimusi ja see tähendab loomulikult seaduse rikkumist. kõik ebamäärasused peab ära lahendama Roma üks ja kui leiab tõestatust, et äh, on tegemist ebaseadusliku lähetusega, siis peavad õig-, liikmesmaad andma sellele inimesele õigusliku kaitse. määrus, mis puudutab vaba liikumist, äh, siis seda tuleb siiski jälgida ka sellisel juhul, kui tegemist on ebaseadusliku lähetusse saatmisega. liikmesmaad võivad laiendada direktiivis ette nähtud kontrollimeetmeid selleks, et tõhusalt äh, võidelda ebaseadusliku viiendusega töötajate lähetamise mõttes. selles kontekstis tuleb öelda, et liikmesmaad peavad ette nägema võimalused, et uued kontrollimeetmed, mis nad sisse toovad, on nii proportsionaalsed kui õigustatud. Nad peavad ka informeerima äh, Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesmaid oma kontrollimeetmetest ja kogu see info peab olemas olema ühtsel riiklikul äh, veebileheküljel. komisjoni informeerimine äh, ei tähenda seda, et neil on olemas volitused meetmete sisseviimiseks. liikmesmaadel peab olema ühine vastutus äh, ehitussektoris näiteks. ja nad peavad sisse tooma tõhusad instrumendid millega takistatakse ebaseaduslike tööandjate tegevust. riigid võivad laiendada seda ka teiste sektorite peale, kogu allhankeahela kohta. Äh, vastutus, mis põhineb solidaarsusel. nagu me teame, on kaheksa liikmesmaad, juba sisse toonud vastutuse, mis põhineb solidaarsusel ning selle direktiivi sätted ei too sisse mingisuguseid muudatusi äh, nende liikmesmaade staatus quo's, kes taolise lahenduse kasutusele võtnud on juba praegu. liikmesmaadel on kohustus üksteisega koostööd teha selles äh,, mis puudutab äh, kohtulikku järelevalvet ebaseadusliku lähetuse kohta ja mis puudutab kahepoolseid leppeid, siis nad peavad andma informatsiooni, millega tõestatakse lähetuse seaduslikkust niipea kui võimalik. lisaks toob eh, direktiiv sisse trahvide instrumendi selleks, selleks, et eh, ebaseadusliku tegevusega seotud tööandjad oleksid ka võrdselt vastutavad. komisjon tegeleb eh, direktiivi sisseviimise ja funktsioneerimise eest ning ülevaatamise klauslid, mis kehtestavad kohustuse esitada raport kolme aasta pärast, konkreetselt nende elementide kohta, mis õigustavad lähetusse saatmist, see on artikkel kolm, kontrollimeetmed artiklis üheksa ning solidaarsusel põhinev vastutus artikkel kaksteist IMI süsteem, kuivõrd see on tõhus ja kui, äh, tõhus äh, trahvimise äh, süsteem. loomulikult on vajalik äh, ka võimalike instrumentide modifikatsioone äh,. peab olema süsteem, et neid modifikatsioone saab esitada. minu hinnangul äh,, kolleegide hinnangul on see hea dokument, mis äh, tutvustab dokumente, millega kaitstakse äh, töötajate õigusi, annab see ka suurema läbipaistvuse tööandjatele, see sunnib liikmesmaid töötma koos selleks, et äh, vastutusele võtta need, kes äh, saadavad inimesi ebaseaduslikult lähetusse. ma tahan väga tänada komisjoni liikmeid, sekretäriaadi töötajaid Euroopa Komisjonis, äh, nõukogus ja parlamendis ja nelja eesistujamaa inimesi, iirlasi, kreeklasi, Äh, leedukaid, kes on töötanud koos selleks, et see dokument oleks kõige ratsionaalsem lahendus probleemile, mis on äh, seotud töötajate lähetamisega. ma julgut-, kutsun teid kõiki hääletama selle kompromissi poolt, mis me nõukogu koos oleme välja töötanud, aitäh! selle, selle, lisaks nüüd sellele esitlusele, kas keegi soovib sõna Thomas Handel, Elizabeth Schröter, Shabaori, Steven Hughes, palun. aitäh, proua esimees ma tahaksin olla nõus sellega, et see on hea kokkulepe, aga ma ei saa sellega nõus olla kahjuks. minu arvates on see halb kokkulepe. sellega on väga palju tööd tehtud, olen jälginud seda töötajate lähetamise teemad üheksakümnendate keskpaigast saadik ja mõned meist palju, palju äh, intensiivsemalt lavaaži justumi järgselt seitse aastat tagasi ja tõesti on raportöör väga palju tööd teinud, ma tahan teda tänada selle energia eest, mis ta siia on pühendanud, samuti äh, läbirääkimiste meeskonna juhtimise eest ma tahan tänada variraportööre minu arvates ei jõudnud me heale kokkuleppele me ei jõudnud kokkuleppele teksti suhtes mis tooks sellesse keerulisse valdkonda õiguskindlust me andsime nõukogule järele mitmes väga olulises punktis kui te vaatate seda olukorda mis positsioonis me oleme peale tööhõivekomisjoni hääletust möödunud aasta juunis ja seda mis võeti mis seisukoha võttis epsco äh, detsembris siis on kaks komplekti dokumente võrreldes lõppdokumendiga milles lepiti kokku 27. veebruaril te näete et vahepeal mingisugust äh, mingi kokku keskpõrandale kokkusaamist ei toimunudki nagu te korduvalt selgite nõukogu keeldus Äh, järele andmast ühegi tõsise punkti äh, suhtes on pisikesi parandusi artiklis 3 ja mujal kuid minu seisukohta seda äh, seda taalustab ka suur suuremad probleemid mida toob sisse artiklis 9 ja igasugune edasimineku puudumine 12 artikli suhtes ma mainisin et see on puudub õiguskindlus praegusel hetkel pool epsco Äh, EBSCO-st on osa sellest kokkuleppest, seda müüakse head, hea kokkuleppena, sellepärast et, et artikkel üheksa riiklike kontrollimeetmete kohta, see on lõplik nimekiri, teised näevad, äh, kiidavad seda, sest see on väga hea, kuna see on avatud nimekiri. no kuulge, see ei ole ju õiguskindlus selle tulemusena, pigem vastupidi. ja siin me kirjutame ette õigusliku ebakindluse ja see, ma arvan, et annab värske voo Euroopa kohtu, kohtusse ja me oleme täpselt samas kohas tagasi, kus me oleme olnud al Lavallist alates. mina olen seda teksti lugenud korduvalt peale kahekümne seitsmendat veebruari artikkel üheksa annab tegelikult suletud nimekirja. Te olete näinud, et terve hulk ametiühinguid, ITUC föderatsioonid on väga-väga seotud äh, valdkondadega kus töötajaid on lahetusse eh, saadetud on selle vastu ja mina olen täiesti nõus. artikkel 1 suhtes ei ole mingit liikumist olnud eriti üks liikmesmaa Äh, hoidis tegelikult nõukogu pantvangis nad ei tahtnudki mingit edasiliikumist seetõttu mingit edasiliikumist ei toimunud ja me leppisime kokku et kaheteistkümnendat artiklit ka ei muudeta nii et kokkuvõttes minu arvates see ei ole hea kokkulepe minu arvates see tekitab uut äh, õiguslikku ebakindlust ehk täpselt seda mida me püüame parandada ja kokkuvõttes proua esimees see on isiklik seisukoht ma räägin jah inimesena kes jälgis läbirääkimisi aga see on minu isiklik seisukoht siin täna äh, hommikul äh, teised minu fraktsiooni liikmed on teisel seisukohal, aitäh ähm,. Toomas Händel, puis Elizabeth Schröter. Toomas Händel, Elizabeth Schröter seejärel. aitäh. selle direktiivi puhul me ju teame, kui keeruline see teema on. aga ma tahaksin kommenteerida antud teemat et äh, tehtud on väga palju jõe, jõupingutusi, aga saavutatud ei ole suurt midagi. kogu protsess on olnud äärmiselt keeruline. ja need põhjendused, mis ma kuulsin siin, olid väga veenvad, aga äh, nõukogu poolt me kuulsime kolmepoolsetel läbirääkimistel et jooksime peaga vastu seina nende puhul, kusagile eriti ei jõutud ja, ja kompromissidele jõudmine oli äärmiselt keeruline, läbirääkimised olid väga-väga-väga rasked. me anname endast kõik, et minna edasi läbirääkimistega, ma tean, et siin on mõningaid väikseid edusammu saavutatud, aga selline üldine tulemus ei ole eriti hea ja see ei ole vastuvõetav. puudutan siit viit punk-, viite punkti. Steven juba ütles, artikkel kolm ei välista, et äh, see lähte siht, lähteriik äh, esitab taotluse siis, kui on ebaseadlikult saadetud äh, lähedatud töötajad, seda punkti on väga palju äh, kritiseeritud ja mingit teavitamist ei ole, kontrolli läbi viia on väga raske. minu arvates see ei ole lahtine nimekiri, siin on väga-väga palju piiranguid. see eh, soodustab eh, eeskirjadest eh, möödahiilimist. nõukogu ei soovinud seda meiega arutada. risk on selles, et meil on paika pandud säte, mis eriti ei toimi. ja kuidas need viieaastased äh, tasud siis äh, toimima hakkavad, me peaks selle siia sisse panema. me peaks ootama ja peaksime ootama ja minema edasi selle aruteludega äh, järgmise ametiaja jooksul, seega lükkame tagasi. Elizabeth Schröder, siis Jabba Üri ja kuna koordinaator samuti sõna soovis, annan ka talle uuesti sõna. aitäh. Need, kes tunnevad äh, seda teemat, kes on selle teemaga väga kaua rääkinud, äh, tegelenud, teavad, et äh, tööõiguse teema on äärmiselt keerukas tegemist on väga raske teemaga ja seetõttu on see ka väga vastuoluline teema. komisjon on üritanud seda natukene leevendada, seda olukorda ja vahendada ja me oleme teatud valdkondades edu saavutanud. ma leian, et ähm, see on oluline punkt, mida rõhutada mis puudutab nüüd seda avatud või äh, kinnist nimekirja, et kui te vaatate üksikasjalikult või hoolikalt seda teksti, siis te näete, et see on avatud nimekiri. liikmesriigid saavad ise otsustada, milliseid meetmeid nad tahavad rakendada. Nad peavad jääma raamistikku, mis on eelnevalt juba paika pandud küll aga olukord ei ole sama nagu praegu, praegu paneb Euroopa Kohus kõik paika. see on suur samm edasi, et nüüd saavad liikmesriigid ise otsustada. minevikus ei olnud asjad ju paremini ja see on oluline seda ka välja ütelda. ma tahaksin, et sellega minnakse edasi, me teame, millised need viimased äh, tunnid on olnud, miks me ei ole saanud edasi minna, millised need probleemid on ja me teame, miks eesistuja tuli äh, oli väga suure äh, surve all, võib-olla nad tegelikult ise oleksid tahtnud natuke rohkem edasi minna. me kõik teame, mis siin taustal on või milline see kontekst on. aga me oleme väikseid edusamme siiski saavutanud. artikkel kolm. eelnevalt ei olnud selliste ettevõtete jaoks olemas mitte mingisuguseid sätteid, mingeid meetmeid ei olnud, et neid nende post-box ettevõtete puhul võib-olla ma ei rääkinud praegu kõikidest äh, probleemidest, aga ühes valdkonnas äh, saime me sõnastust paremaks muuta ja siinkohal ma tahaksin sellele ka, äh, sellele rõhutada. mis saab nendest inimestest, kes on lähetatud töötajad? põhjenduspunktis on siin kaks osa ja on väga oluline vaadata läbi need mõlemad osad. parlamendi jaoks on see väga suur saavutus, seda meil varem ei ole olnud õigusaktideks. meil ei ole olnud ohvritele mitte mingisugust kaitset. see säte tugevdab äh, nende lähetatud töötajate õigusi ja seda tuleb tunnistada, sest sellist sõnastust enne ei ole õigusaktides olnud ning äh, ma ei hakka siin kokku lugema kõiki neid tunde, mis me oleme kulutanud äh, selle teemaga läbirääkimise peale kui te nüüd vaataksite, kus töötajate, lähetatud töötajate õigusi on tugevdatud, siis see on üks selline punkt. kolmandas artiklis on väga palju neid kohti, mis tugevdavad lähetatud töötajate õigusi. enne selliseid tugevaid sätteid ei olnud lähetatud töötajale teenuste vaba osutamise õigus on see, millele siin keskendutakse ja me peame tagama seda, et meil oleks õige tasakaal paigas. peame tagama, et töötajaid kaitstakse ja et seda oleks võimalik teha läbi äh, seaduslike äh, eeskirjade, läbi sätete. on teatud valdkondi, kus esineb äh, väärkohtlemist või kuritarvitamist ja kuna see toimub, siis selleks on vajagi neid sätteid, liikmesriigid peavad tegutsema, sest nemad on pädevad tegutsema antud valdkonnas. mul ei tule meelde ühtegi Euroopa Liidu õigusakti, kus oleks see nii selgelt välja toodud, seetõttu ma leian, et me oleme sellistele problemaatilistele punktidele lahendusel leidnud, nii et mõelgem hoolikalt järele, enne kui me kogu teema üle parda viskama. tahaksin tänada siinkohal volinikku, sest tema võimaldas meil need klauslid vastutuse kohta sisse panna, ehkki ta teadis, et seda on Euroopa Liidu tasandil väga raske läbi suruda, sest ainult kaheksal liikmesriigil on olemas selline vastutuse klausel, seega seda sätet oli raske sisse panna, seda liikmesriigi vastutust. meie ei tahtnud seda muuta, sest artikkel viis on selline mille abil me tahaksime tagada, et esialgne säte mis paneb vastutused paika, ei muutuks. see oli üks esialgseid äh, sätteid, sellist ambitsioonikat lähenemist oli väga raske läbi suruda ja saavutada midagi, kuid äh, me teadsime, et liikmesriikidel võib-olla kõikidel ei ole selliseid kontrollimeetmeid äh, paigas ja meie poolt saavutatu oli väga hea. me ei muutnud nõukogu sõnastust, aga komisjoni hääletuse abil avaldati nõukogule väga suurt survet ja et seda ära ei kustutatud, seda osa on suur samm edasi, siit võib äh, minna veelgi edasi ja see annab tegutsemisruumi nendele, kes tahavad äh, seda teha. nii et see on väga hea positiivne aspekt kui nüüd kakskümmend kaheksa liikmesriigi eh, omaksid selliseid sätteid, oleks eh, väga eh, hea, aga praegu on ainult kaheksal liikmesriigis sellised sätted olemas. sellise klausli abil on võimalik töötajaid kaitsta, meil on ka veel läbivaatamisklausel, ka see on direktiivi sisse pandud. selline on siis olukord praegu mina leian, et tingimused, milles me töötasime, olid väga keerulised, ma ei hakka siin rääkima sellest poliitilisest taust, taustast, kindlasti te olete kõik sellest teadlikud, millised on ka fraktsioonides erinevad seisukohad. aga me läksime õiguslikus mõttes väga hästi edasi ning lähetatud töötaja õigused on tugevdatud ja see on positiivne pool saavutasime eda-, edu sellistes valdkondades, milles äh, enne ei olnud äh, kaitset ette nähtud lähetatud töötajatele, ega see direktiiv ei ole täiuslik, äh, ta ei saagi seda olla. võttes aga arvesse seda survet, mis avaldati ja kui napilt kõik läbi läks läbirääkimisel, siis tuleb ikkagi ots-, leida, et me äh, saavutasime väga palju, nii et kui me viskame kõik lihtsalt äh, kõrvale, siis äh, järgmisel parlamendi koosseisul ei ole võimalik ju ka midagi teha, sest ega tingimused siis ei muutu järgmise ametiaja jooksul. kas me räägime siin ida-lääne suunalisest vastuolust? muudatused tulevad väga aeglaselt äh, ja ega siis järgmise viie aasta jooksul midagi väga kiiresti muutma ei hakka. me peame vaatama, mis praktikas toimub, liikmesriigid peavad näitama, et on võimalik kontrolli läbi viia ning et kontroll on tõhus ja kui tekib probleeme, siis saab ka muudatusi sisse viia, sest liikmesriikidel on juba olemas vastav kogemus. nii et minu arvates on see direktiiv, mis saab ka edasi areneda seda saab rakendada tõhusalt ja see aitabki meil edu saavutada. positiivne külg on ka see, et ta, kohus ei tee enam otsuseid ja see ongi väga suur edusamm. aitäh, ma tänan Nadja. Nadja Hirš koordina-, liberaalide koordinaatorina on äh, nüüd äh, kohale jõudnud äh, ja paluksin ka temal sõna võtta, sest muidu liberaalid ei olegi sõna saanud nüüd aga Shabaöri ja siis äh, Alessandro Sherkas. Két különféle dolgot kell mondanom. aitäh, tahaksin enda poolt teha kaks märkust. ühelt poolt leian, et me peaksime avaldama austust ja tänu kõigile neile, kes on selle teemaga tegelenud, kaasa arvatud raportöörile ja läbirääkijatele. nii palju, kui ma tean, see meeskond on jäänud parlamendi poolt algselt vastu võetud seisukoha kaitsele. rahvapartei, enamus Rahvaparteist toetab seda kokkulepet ja seda me väljendame ka oma hääletusel. mul on ka isiklik arvamus sel teemal. nii ma nüüd ei räägi ma enam niivõrd koordinaatorina. siin on mul veidi teistsugune arvamus, ma üldiselt jagan seda, mida ütles Steve alguses. siin ei räägi me sellest, et peaks uuesti hakkama seda valdkonda reguleerima meil on olnud arutelusid rakendamise osas, nende sätete rakendamise osas. ja meil on ka õnnestunud edasi liikuda selles vallas, kuid see, mida me oleksime soovinud saavutada, ehk siis, et meil oleksid selged ja läbipaistvad reeglid rakendamise osas, siin äh, ei ole meil õnnestunud eesmärgile jõuda, meil on rohkem eesmärke, mitte vähem, nagu me seda soovisime. me oleme saanud ka ametiühingute poolseid ning ettevõtjate poolseid kirju, kus öeldakse, et äh, need reeglid ei ole sugugi selgemad ja tekib äh, ka selline juriidiline vaakum sellega seoses. kõik need kirjad julgustavad meid seda arutelu jätkama ning muuta tekste selgemaks. Nad ei mõista, miks me peaksime vastu võtma esimesel lugemisel teksti, mis sisaldab niivõrd palju ebakindlust. ja punktis üheksa, nagu ütles ka Steve, siin on tegemist suletud nimekirjaga kuid teised on äh, väitnud, et tegemist on avatud nimekirjaga. see tähendab seda, et äh, siin on täiesti vastandlikud arvamused samas punktis ja minagi leian, et äh, see loob väga palju ebakindlust. meetmed peaksid olema proportsionaalsed ning õigustatud, kuid kes otsustab selle, kas pöörduda kohtu poole milliseks kujunevad need lõputud arutelud, nii et ei ole mingisugust äh, tegelikku kontrolli ja ükskõik milline ametivõim võib võtta meetmeid äh, igasuguse kontrollimehhanismita. nii et me peaksime tõsiselt võtma nende muresid, kes äh, on selle poolt, et peaks töötajate õigusi kaitsma on ka teisi, kes muretsevad siseturu pärast, et tekivad justkui äh, lüngad siseturgu, mida on pärast väga raske täis toppida. see loob suure juriidilise ebakindluse, kui me lähtume praegustest, praegu meie ees olevatest sätetest, nii et me peaksime äh, siiski praegu arutelu jätkama, mitte lõpetama arutelu esimesel lugemisel, andma võimaluse teiseks lugemiseks. on ka neid, kes ütlevad, et äh, euroskeptikutel äh, on äh, suurem mõjuvõim järgmise mandaadi puhul ja nad ei ole niivõrd koostöövalmis ja huvitatud äh, lahenduste leidmisest mina siiski selle pärast väga ei muretseks, me peame lihtsalt täpsustama seda või selgitama neid sätteid, mis meil siin on, kuigi oli teatud edusamme saavutatud, me peaksime siiski leidma paremad definitsioonid, mis puudutab näiteks ettevõtja rolli. ja me peaksime püüdma seda äh, teha koostöös nõukoguga. kui meil oleksid selgemad juhtnöörid ka praktikas selles osas, et kuidas tegutseda, kes teeb mida, kuidas pöördutakse kohtu poole, kui vaidlused tekivad, nii et selles osas me ei ole lahendust leidnud ja ma arvan, et äh, meie eesmärgid ei ole siin saavutatud. kuid sellest hoolimata on edusamme äh, siiski tehtud, see on rõõmustav ja loodan, et me suudame leida parima lahenduse, mis puudutab neid punkte, mis meis lahkarvamusi tekitavad ja mis on vastuolulised äh, nii tööandjate kui ka töövõtjate jaoks ja kõigi nende jaoks, kelle jaoks äh, töötajate õigused tähtsad on. ja nagu ma ütlesin, äh, suur osa minu kolleegidest Rahvaparteis leiab selle, leiab, et see kokkulepe on vastuvõetav ja hääletame ka vastavalt, aitäh. aitäh, Alejandro Cercas ja siis Nadja Hirš. aitäh, kallid kolleegid sotsiaaldemokraatide fraktsioon on olnud äh, juba väga pikalt mures, nii nagu härra Steven Hughes, raportöör, variraportöör ka ütles väga õigesti. nagu öeldud, äh, siis äh, valmistab meile see teema väga suurt muret. muret valmistab sellepärast, et see puudutab teenuste osutamist ja lähetatud töötajaid see eh, teema tõstatati tänu direktiivile ning parlamendi eesmärgiks alguses oli tagada see, et eh, igasugune sotsiaalne dumping eh, oleks võimatu kui lähetatud töötajad lähevad teise liikmesriiki, siis nad peavad saama samasugused õigused nagu koduriigis, nagu teistel töötajatel, kes töötavad selles samas liikmesriigis. ning kui me keskendusime sellele direktiivile, siis me mõistsime, et et erinevate ettevõtete puhul öö, tekivad raskused, sellepärast et väga palju äh, pettusi toimub. Euroopa Kohtu otsused äh, muutsid kollektiivlepingute olemust põhjalikult äh, ning pani paika, et majanduslikud vabadused on palju olulisemad kui töötajate õigused. meie Äh, frakt-, oma fraktsioonis tahtsime seda olukorda muuta, sest väga äh, suur on see rahulolematus, äh, mis praegu on olemas, sadu tuhandeid töötajaid lähetatakse praegu ja nad pakuvad teenuseid kaks kuni kolm korda madalamate hindadega kui selles riigis, kus nad töötavad ning see ei ole õiglane mõnedel ettevõtetel võivad olla üleüldse asukoht registreeritud kusagil maksuparadiisides äh, ning olukord on praegu äärmiselt ebakindel. olukord on väga ebaõiglane, nad lähetatud töötajad töötavad justkui orjadena. on ettevõtteid, kes ka järgivad seadusi ja nad tunnevad, et nad on kehvemas seisus just seetõttu, et nemad on seaduskuulekad. nii et äh, siin on väga palju raskusi nii töötajate jaoks, Äh, kui ka ettevõtete jaoks. selle direktiiv üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks ei pane praegu paika kohustusi ja õigusi, nii nagu seda tegema peaks. ükskõik, milline see seadusandlus praegu ka oleks, ei saa see äh, Äh, lahendada kõiki probleeme, sest äh, meil puudub asümmeetria töötajate sotsiaalsete õiguste puhul eri liikmesriikides. president Barroso ütles, et kui, kui ta äh, kandideeris uuesti siis volinikuks, siis ta ütles, et direktiivi üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks tuleb muuta, aga ta ei ole seda teinud, ta ei ole oma lubadusest kinni pidanud mingeid väikeseid muudatusi küll on tehtud, aga nüüd need ettevõtted, kes seadusi rikuvad, nendega tegeletakse, me töötasime koos äh, proua esimehe, raportööriga Steven Hughesiga ja üritasime neid kanaleid sulgeda, mis selliseid äh, ebaseaduslikke äh, tegevusi võimaldavad. me tahtsime need tühikud täita, kuid äh, mõningaid probleeme on küll tõstatatud, aga me ei ole selle põhilise probleemiga üldse tegelenud, selle direktiiviga üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks. praegu õiguste teostamise puhul on väga palju ebaõiglust ja äh, ühiskonnas on väga palju rahutust, inimesed on mures, olukord on äärmiselt ebaõiglane üle Euroopa Liidu, te näete rassismi, ksenofoobia tõusu, euroskeptitsismi tõusu sotsialistid on ühel meelel selles, et seda direktiivi tuleb muuta, me oleme võtnud endale ülesandeks seda teha, me peame muutuma selle ebasümmeetria, mis on praegu meie primaarõiguses olemas ja seda me siis hakkame ka hääletama täna. see rakendub kahekümne kaheksas liikmesriigis, see direktiiv, kus on hoopis erinev tegelikkus. oleme kuulanud ära kolleegide arvamuse, kes ütlesid, et nende liikmesriigis muudab direktiiv olukorda natukenegi ja seetõttu nad leiavad, et direktiiv on positiivne ja nad hääletavad selle direktiivi poolt. meie fraktsioon aga leiab, et see tegelikult ei muuda mitte midagi ja kõik läheb samamoodi edasi nagu enne. ametiühingud liikmesriikides leiavad, et äh, tegelikult äh, see direktiiv takistab äh, riiklikel ametiasutustel rikkumisi tuvastamast ja olukorda kontrollimast. aga tegemist on ainult haldusliku direktiiviga, tahaksin rõhutada. pannakse paika standardid nendele liikmesriikidele, kus mingeid kontrollimeetmeid üleüldse olemas ei olnud kallid kolleegid, mina leian, et parlament peaks ära kuulama, mida inimesi tänavalt ja me näeme siis maikuus, kahekümne viiendal mail, mis tänavatel toimub. me näeme seda, kuidas tuhanded ja tuhanded Euroopa Liidu töötajad protesteerivad Euroopa Liidu vastu, sest nad leiavad, et Euroopa Liit ei ole nende heaks mitte midagi ära teinud, räägitakse vabast vabast liikumisest ja turu olukorra parandamisest, aga töötajate sotsiaalseid õigusi ei võta keegi arvesse. ning see direktiiv praegu ei lahenda mingeid probleeme, meie sotsialistidena hääletame selle vastu. nüüd äh, jõudsime lõpule kõnelejate nimekirjaga ja annaksin äh, Nadja Hirschile veel viimasena sõna aitäh, proua esinaine. kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri äh, liberaalide fraktsiooni nimel ta-, tänada raportööri hea koostöö eest, me oleme kõvasti vaeva näinud ja kui me vaatame neid tunde ja neid päevi, mis me koos veetsime selle teemaga, see ei ole sugugi lihtne teema kõik on püüdnud äh, saavutada parimat tulemust ja mina olen kindel, et äh, nüüd äh, on meil tulemus ka käes ja et see on kõigile ka vastuvõetav. nii et edu on saavutatud. kui me alustasime tööd, siis oli lähtekohaks see, et me püüame kompenseerida need puudused, mis praeguses seadusandluses on ja kui soovitakse olukorda parandada, siis on vaja kas või väikeseid sammukesi õiges suunas ja me peame hääletama selle tulemuse poolt. see on kindlasti plussiks töötajatele, see toob suurema selguse ettevõtjatele, tööandjatele kui me nüüd jääme ootama, et kõik oleks täiuslik, siis me eurooplastena teame, et siis ei saavuta me üldse mingit tulemust. nii et me peaksime siiski pea püsti hoidma ja tundub, et tõepoolest tööjõuturg on praegu äh, selline ebastabiilne ja meil ehk õnnestub äh, midagi teha selleks, et selgust äh, ettevõtetele suurendada selle ettepanekuga, nii et siin edasiminekuid on täiesti selgelt ja liikmesriigid saavad oma kontrolli jätkata. Äh, dumpingule tehakse lõpp ja bürokraatiat eriti ei lisandu. liikmesriigid tõepoolest on väga erinevad, me oleme ka seda arvesse võtnud, nii et liberaalide nimel võin öelda, et see küll ei ole täiuslik, kuid teatud edasiminekuid äh, see ettepanek sisaldab ja kõik, kes on töötajate õiguste parandamise poolt ja teame, et töötajad tihtipeale on kogu selles tootmis- või äh, teenuste osutamise protsessis nõrgaks lüliks, peaksid hääletama selle ettepaneku poolt, nagu meie liberaalidena seda teeme. Um, euh, suur tänu Ähm, aseesinaisele. nüüd äh, on kõik, kes soovisid sõna võtta saanud. mina selle komisjoni esinaisena ning ka läbirääkimiste meeskonna juhina tahaksin tänada kogu meeskonda, eriti variraportööre, kes on teinud äh, vägagi keerukat tööd keerukates tingimustes. me nägime kuidas see mandaat välja kujunes, kuidas selles osas hääletati ja tahaksin ka enda poolt lisada neli märkust. esiteks, ma ütlesin seda ka läbirääkimiste meeskonnale ja ütlen seda nüüd avalikult ka meie koosolekul. me nägime, kuivõrd raske on parlamendil läbirääkimisi pidada nõukoguga sest äh, äh, tingimused nõukogus otsustatakse kõige kõrgemal tasandil. võetakse vastu üldine lähenemine selleks, et ähm, läbirääkimisi alustada kuid äh, need tingimused, kuidas mandaat paika pandi või üldine lähenemine vastu võeti, siis me näeme, et ähm, mänguruum nõukogul parlamendiga ühele meelele jõudmiseks on väga suuri raskusi tekitav. ja teiseks tahaksin meenutada ka seda, et läbirääkimiste meeskond, võttes arvesse kõigi panuseid, siiski sai muuta nõukogu seisukohta, siin on uusi äh, punkte, mis sisse toodi ja teatud äh, ebakindlust on võimalik, oli võimalik ka kõrvaldada. ja seda nii redaktsiooniliste muudatuste kui ka sisuliste muudatustega ja kolmandaks tahaksin enda poolt äh, välja tuua selle, kuivõrd kaasotsustusmenetluse puhul on tähtis partnerite vaheline tasakaal ja me näeme siin Euroopa Parlamendi otsustavust milline, kuivõrd selge peab olema mandaat läbirääkimiste pidamiseks, see on väga tähtsaks asjaoluks. ja lõpetuseks, kui me räägime sisust, siis paljud täna hommikupoolil ka ütlesid seda, selle meie mandaadi alguses, et millised on need äh, panused, millest me räägime siin äh, direktiivi puhul või siis äh, ka aluslepingute tasakaalu puhul, need jäävad endiselt arutlusteemaks ja see tasakaalu teema on endiselt õhus, kui meil on nägemi-, tegemist näiteks topeltõigusliku alusega ja kui on tegemist seda tüüpi direktiiviga, siis äh, see tasakaalu puudumine on probleemiks äh, ka juriidilises äh, kontekstis sellisel kujul, nagu ta praegu on defineeritud. ja loodan, et nii leiab ka enamik meie komisjonist ja ka läbirääkimiste meeskond seda järeldas Need läbirääkimised siiski tähistavad märkimisväärset edasiliikumist eh, keerulises teemas. Eh, sellega oleme tegelenud kogu oma mandaadi jooksul nüüd ma lõpetaksin selle päevakorrapunkti arutamise, varsti hääletame eh, sel teemal. aga nagu ma ütlesin töö alguses, neljandas punktis mis puudutab äh, parlamendi ning äh, nõukogu direktiivi merelaevade töötajate kohta, mis muudab direktiive kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli, kaks tuhat üheksa murd kolmkümmend kaheksa, kaks tuhat kaks murd neliteist, üheksakümmend kaheksa murd viiskümmend üheksa ja kaks tuhat üks murd kakskümmend kolm ja siis ma annaksingi siin punktis sõna proua Rondsullile, et äh, teaksime, millised olid läbirääkimised kompromisside osas äh, äh, raportöör ei soovinud äh, siin kompromiss, kompromissile minna ja tegemist on täiesti unikaalse olukorraga, kus ei ole komisjoni liikmetele esitatud ühtki kompromissettepanekut. nüüd annaksin sõna proua Ronsulile. aitäh. ma näen, et nüüd äh, viie aasta jooksul ei ole mitte midagi muutunud siin komisjoni äh, juhtimises, ei ole õige, et mina ei lubanud või tahtnud kompromisse teha. et see ei, te ei tohi sellist valeinformatsiooni levitada. kompromiss nimetatakse kompromissiks äh, siis, kui minnakse ühes suunas või vähemalt kui leitakse, et on mingeid ühiseid punkti, kui, kuidas ühes suunas minna. mitte kõik võib-olla täpselt ühel meelel, võib-olla mitte kõik ei ole nõus, aga kompromiss on siis võimalik, kui kõik on mingilgi mõttes ühel meelel, meil aga seda ei olnud, meil ei olnud ühtegi kokkupuutepunkti ja need muudatusettepanekud, mis tulid teistelt fraktsioonidelt, läksid täiesti vastassuunas võrreldes sellega, mis mina olin teinud selle raporti puhul. see on minu selgitus mitte, et mina ei oleks siin tahtnud äh, austust välja näidata oma kolleegide suunas või, või et mina ei austaks teiste tööd, tahaksin seda selgitada, sest mulle ei meeldi, et te selliseid äh, mõtteid teistele sisse süstite. või minu arvates praegusel hetkel, kui tegemist on minu arvates äärmiselt olulise raport, ametiga nii töötajate jaoks kui ka töökohtade loomimis, loomise jaoks, aga ka tööandjatele, kes neid töökohti loovad, siis kui meil ei ole ühtset mm, ühist arvamust, siis ei ole võimalik kompromissile jõuda. see on siis minu selgitus reaktsioonina sellele, mis teie just ütlesite, mis ei vastanud üldse tõele olen selle teemaga väga palju juba töötanud, ma ei taha praegu hääletamiselt aega ära võtta, kordan, öelda, et meretöötajatel ei ole praegu õiget kaitset, on vale väida, kahekümne kaheksas liikmesriigis on vastu võetud siseriiklikud sätted, mis kaitsevad neid ja kaitsevad kõiki sektori töötajaid. Need eeskirjad on palju paremad kui need viis direktiivi, mis meie ees praegu on, seetõttu ma ei saanudki nõus olla nende ettepanekuga. võib-olla oleks saanud ju teha eh, tööd eh, paremini ja, ja teha sellised direktiivid, mis kaitseksid eh, töötajaid rohkem kui need siseriiklikud sätted, mis praegu olemas on praegu on ajalooline hetk ja lihtsalt valimis edu silmas pidades võetakse seisukohad, mis minule täiesti ei sobi. meie peame kaitsma nii töötajaid kui ka tööandjaid ja minu arvates on see väga selge valik. mina mõistagi tahaksin komisjoni teksti parandada ja äh, tagada sotsiaalne kaitse nii palju kui võimalik kõikidele merelaevade töötajatele ja tahaksin ka seda, et konkurentsivõime säilitataks, see on ju teema juures teine problemaatika, me kaotame konkurentsivõimet selles olulises sektoris kui on Euroopa Liidu välise lipu all sõitvad Euroopa Liidu laevad, siis meie kaotame tööd, töökohti me ei peaks äh, panema selliseid sätteid paika, mis suurendavad bürokraatiat ja suurendavad halduskoormust, kui nüüd reeder näeb, et äh, eeskirjad Euroopa Liidu tasandil ei saa teda kaitsta, et konkurentsivõime ei ole tagatud ja tema peab oma äh, ettevõte kinni panema, siis me ei kaitse ei töötajaid ega ei paranda ka Euroopa Liidu majanduslikku olukorda ega konkurentsivõimet töötajatel peab olema õigus otsustada, kas ta tahab mingisse teise liikmesriiki või teise riiki töötama minna, me ei saa talle seda peale suruda. me peame töötajaid kaitsma, nii et ärgem andkem ahvatlustele järele, ärgem pangem paiku eeskirju, mis ei ole teostatavad sellised valimiskampaania eelsed äh, hüüdlaused ja sloganid ei aita millelegi kaasa ja ei kaitsa töötajaid. vabandust, ütleb kõneleja, vabandust, et ma natukene kirglikult sõna võtsin, aga ma olen selle teemaga väga palju töötanud ja ma näen, et praegu minu kogu töö läheb vett vedama nii ei ole küll tavaks öelda, kuid mina olen täiesti äh, teisel arvamusel, ma ei nõustu teie interpretatsiooniga selles teemas. ma ütlesin, et ei ole, ei ole kompromissmuudatusettepanekuid, seda ju ei ole, kus nad siis on, küsin ma. ja te ei saa öelda äh, mulle mingeid vastuväiteid sel teemal esitada. nüüd on sõna proua Baldaccinal. Qui souhaite intervenir également sur ce dossier? madame Baldacchino et puis proua Baldacchino. aitäh, proua esinaine, mind väga üllatab, mida raportöör praegu rääkis, sest äh, me tegelikult isegi kohtunud raportööril ei olnud isegi aega selleks, et arutelu pidada, rääkimata siis kompromissi ettepanekutest. tegemist on täiesti ajaloolise hetkega kõigi jaoks miks see on kõigi jaoks ajalooline hetk? Social... praegu on just äh, õige aeg, äh, kui usume, et peame ka äh, meremehi kaitsma, neid ei tohi sellest valemist välja jätta Euroopa Liidus. kuid lubage mul lõpetada, mina ju teile, teie juttu ei sekkunud, ütleb kõneleja raportöörile. tõsi on see, et äh, meie äh, ettepanekud on, kahjustavad konkurentsivõimet. näiteks, proua esinaine, ma soovin, et meil oleks olnud võimalik pidada viljakat arutelu selle osas, et võtta meremeeste õigused ka praeguse Euroopa Liidu seadusandluse, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid, milles need ärid tegutsevad kuid äh, meil ei ole ette nähtud arutelu ka tänaseks, kuna kompromissettepanekuid ei olnud. väga tähtis on, et me neid äh, direktiive siiski ajakohastaksime ja küsime endalt, kuidas meil on võimalik äh, õigustada seda, et meremehed hõlmatakse ja seadusandlusesse me räägime siin meresektori omapärast ja võtame arvesse ka sotsiaalpartnerite äh, kokkuleppeid ning liitumist ILO konventsioonidega ning samal ajal garanteerides ähm, ühtsed mängureeglid kõigile, et sotsiaalpartnerid oleks kõikide oluliste otsuste langetamisse kaasatud, näiteks kui on tegemist pankrotiga või kollektiivvallandamistega, siis äh, siin ei ole mitte mingisuguseid kompromisse võimaldatud ähm, raportööri poolt. ma tahaksin öelda küll hea meelega, et meie arutelu oli viljakas, kuid ma ei saa nii öelda, tegemist on täiesti äärmusliku positsiooniga äh, raportööri poolt, kes soovib kõik äh, erandid jõusse jätta, kõik äh, erinevad moodsad sidevahendid, mis võimaldaksid osaleda mere laevade töötajatel konsultatsioonides, see on välistatud, ei ole olnud ühtegi koosolekut äh, sel teemal, vähemalt mind ei ole sinna kutsutud. meie tahtsime, et meil oleksid äh, kohtumised, et arutada seda dokumenti ja et jõuda kompromissideni, aga sina ei olnud sellega nõus. No ja me ei saa öelda, et äh, proua Ronsuli raport kuidagi parandaks äh, meremeeste õigusi ja siin ma olen tõepoolest pettunud, sest äh, kui meil on tegemist sotsiaalõiguste Euroopaga ja me ei räägi siin mitte valimistest, see on põhimõtteline küsimus, mitte ei ole tegemist niivõrd valimiste ajaga. me räägime siin põhimõttelise küsimusega, kuidas töötajate õigusi kaitsta. siis me peaksime arvesse võtma, peaks arvesse võtma ka seda, mida meie oleme esitanud, eh, milliseid ettepanekuid sellel teemal. cette salle est extrêmement pratique pour la réunion que nous tegemist on väga sobiva ruumiga koosolekuks, eh, mis meil täna on. nüüd ma näen, et proua Sarje Saja on sõna soovinud, kas on veel teisi äh, sõnasoovijaid? Philipp de Backer. ja raportöör kõige järel siis nii, püüame siis äh, kompromissi vaimust lähtuda. proua Sari Essaja aitäh, ma kasutan oma emakeelt, äh, soome keelt, nii et kui vajate tõlget, olge kena, pange äh, mm, mikrofonid pähe. juhul, kui, äh, kui me hakkame kohandama direktiivi kohandama nii, nagu komisjon seda nõuab, siis sellele äh, valdkonnale nii tüüpilised müügid äh, üle piiri liikmesmaast teise on kindlasti probleemsed, sellepärast et la-, äh, laeva müügi puhul läheb alati kaasa personal ja seetõttu toetan esi- äh,, raportööri seisukohta, et seda direktiivi rakendataks samamoodi, nii laiaulatuslikult, kui komisjon seda siin välja pakub. sest see annaks tulemuseks selle, et Euroopa Liidu riikides saadeta, viiakse laevad teiste lippude alla ja see vähendab merenduses olevaid töökohti. seetõttu ma mõistan, et koostaja ei ole hakanud siin tegema kompromisse, sest kompromissid oleksid seda lõpptulemust viletsamaks teinud. me ei suuda toetada seda komisjoni seisukohta siin. ettevõtte müümiste direktiivi arvesse võtmist nii laialikult, laiaulatuslikult, sest äh, Äh, merenduses tähendab see seda, et vähenevad töökohad ja laevad lähevad teistele riikide lipu alla. vabandust, vajutasin valele nupule. tundub, et ma ikka ei ole harjunud selle esinaise rolliga. nüüd äh, Philipp de Backer, palun. I don't want to intervene in a... ma ei taha sekkuda suurde kaklusse, oi ei, aga lihtsalt, et meie seisukoht oleks natukene selgemaks. minu arvates pole mingit vajadust sellise emotsionaalse arutelu jaoks. ma arvan, et meie töö siin põhineb faktidel. faktid on minu jaoks väga selged, vähemalt vähemalt minu jaoks ja seetõttu jälgisin raportööri lähenemist, raportöör on esitanud mitmesuguseid muudatusi, terve hulk neist on sellised, mida me toetada saame, miks? sellepärast, et me näeme siin olukorda, kus kakskümmend seitse liikmesmaad on juba paika pannud äh, seadusandluse, mis konkreetselt kaitseb äh, meremehi, teiseks selle seadusandluseks on olemas ka tegelik dialoog sotsiaalpartneritega, nii tööandjate kui töötajate föderatsioonidega, kes on liikmesmaades teinud väga selgeks, eh, selged kokkulepped, kuidas selle meremeeste olukorda tuleks arvestada. ma arvan, et kui me komisjoni ettepaneku vastu võtaksime, teeksid äh, olukorra tööliste jaoks paljudel juhtudel halvemaks, see on võtmeküsimus ja seetõttu, miks raportööri ettepanek on mitmel korral muuta lihtsalt seda komisjoni ettepanekut, see on ka põhjuseks, miks minu fraktsioon seda lähenemist on toetanud ja see on ka põhjus, miks me äh, Äh, lõpetame siin selle hääletusnimekirjaga, ma arvan, et siin pole põhjus olla emotsionaalne. on paljudel äh, liikmetel olnud äh, siin saalis teistsugune lähenemine, kuidas seda probleemi lahendada. fraktsioonid on teinud kokkuleppe, kuidas seda lahendada. hääletusnimekiri on teie ees, nii et mina kutsun teid üles olema väga rahulikud ja hääletama. ma arvan, et kõik osapooled kuulsid seda sõnumit Elisabeth Schröter ja siis annaksin sõna lõpuks raportöörile. Ähm, suur aitäh, ma teen lühidalt. minu jaoks on probleemne, et toetatakse siin selles, et me tahame siin augud teha suuremaks selles juhustes, meil on Euroopa tööandlusseadus ja siin on väga palju erandeid, see on probleem, me näeme seda lähetamise puhul äh, Äh, lähetamine on erandreeglist ja me näeme, kui keeruline on tagada siin siis seda, et me suudame tegelikult ellu viia põhiõiguste hardat. selles mõttes on komisjonipoolne algatus väga oluline, äh, pigem sulgeda need lüngad, kui neid suuremaks teha. ja seetõttu arvan ma, et see tekst oli päris hea, teatud edenemised on olnud komisjoni tekstist, aga ma arvan, et ettepanekud mis raportöör tegi, liiguvad täiesti vales suunas, mis muudavad augud selles äh, juustus suuremaks ja laiemaks, see ei ole see lähenemine, mida me tahaksime. me tahaksime pigem erandeid vähendada ja, ja rangemaks teha, nii et selles mõttes ma ei ole sellega nõus, aitäh. Äh, äh, annaksin nüüd uuesti sõna raportöörile ja tema avasõnavõtu kommentaariks tahaksin öelda, et ähm, me kõik peame väga oluliseks neid äh, tööohutustingimusi äh, ja üldse töötingimusi äh, nende töötajate puhul, kes meresektoris tegutsevad. kui me mõtleme näiteks Costa Concordia tragöödiale, siis me ei saa küll öelda, et et äh, tehtud oleks äh, kõik selleks, et äh, turvalisus ja ohutus oleks kõigiti tagatud. nüüd aga annaksin teile sõna lõppsõnaks ja kompromissi ei ole, nagu ma ütlesin, seetõttu me hakkame kõikide muudatusettepanekute osas mõne hetke pärast hääletama. aitäh! mul ei ole väga palju lisada, ma tänan neid kolleege, kes mõistsid, äh, milline on minu seisukoht ma kuulsin siin väga palju täna hommikul erinevaid hüüdlauseid. tuletan teile meelde, et välistamine ei taga mingisugust kaitset praegusel juhul, sest kahekümne kaheksas liikmesriigis on juba seadusandlus olemas ja need äh, meremehed on juba kaitstud oma liikmesriigis. kui on mingisugused juustusaugust, äh, nagu mainisin kolleeg Schröder, miks me hakkame siis äh, kasutusele võtma direktiivi, mis on juba vana ja mis äh, praegusele seadusandlusele teeb äh, väga palju kahju, sest praegune seadusandlus liikmesriikides on palju turvalisem, palju parem meremeestele, igaüks peab rääkima sellest, mida ta teab. Costa Concordia juhtum ei ole siin üldse seotud tehtud, äh, tegemist oli ühe isiku veaga, tegemist on väga raske juhtumiga, väga rah-, delikaatse juhtumiga ja palun teid, et te väldiksite selliseid näiteid, millel ei ole minu raportiga ja selle teemaga mingit pistmist töötajad on kaitstud Te rääkisite meile ohutusest ja mina tahaksin ütelda, et minu jaoks on ohutus esimesel kohal, sest mina töötasin alal, kus ohutus oli prioriteediks minu eh, patsientide jaoks, nii et ei saa ütelda, et mina ei mõtle ohutusele, kui ma koostan ühe raporti, ei, ei, ei eh, ohutus on minu jaoks eh, prioriteediks ja see peab olema ka reederi ja ettevõtja jaoks. siin räägiti hüüdlauseid ja tahan meelde tuletada, kui te täna lükkate kõrvale selle raporti, siis te jätate koju kõik töötajad. sellepärast, et selle, e, seetõttu suureneb tööpuudus merendussektoris. E, nous en avons terminé avec ces discussions. selle aruteluga oleme nüüd ühele poole saanud, hääletus toimub koheselt. Lähemegi edasi äh, hääletamise juurde, kas kõigil on kaardid kaasas? väga hea. ja proovime kõigepealt äh, testhääletusel, äh, kas kaardid toimivad. tundub, et üks liberaal on üle. Parce que Le vote est clos ou pas Non, c'est pas clos. Bon, ça, normalement, ça devrait marcher. Enfin, c'est bien. tavaliselt peaks äh, see kõik toimima. kas kaardid on hästi sisse pandud? üks liberaal ja üks Rahvapartei saadik on üle kas äh, liberaalide ja rahvapartei koordinaatorid saaksid äh, korra majja panna. rahvaparteil on äh, kõik korras, teie äh, aparaat ei toimi, palun vahetage siis kohta alors il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre. nüüd liberaalid peaks küll korra majja lööma sest üks on endiselt üle. ja ikkagi on ka üks Rahvapartei saadik üle. keegi asendusliikmetest äh, Rahvaparteis peaks siis lahkuma selleks, et täisliikmed hääletada saaksid. nii, kõik on äh, nüüd korras, jääge kohtadele ja hakkame hääletama punktis äh, kuus, hääletame teisel lugemisel soovituse projekti see puudutab äh, parlamendi ja nõukogu direktiivi ja siin on tegemist äh, täiendava pensioniõiguste ülekantavuse parandamise teemaga. siin oli raportööriks proua Omen Reuten. selle raporti puhul me saame esimest korda rakendada oma kodukorra uut äh, reeglit äh, sada üheksakümmend viis murd-, lõik, lõige kolm, mille kohaselt elektrooniline hääletamine on nimeline ja tahaksin seda reeglit äh, teile veel kord äh, tutvustada. tegemist on nimelise hääletusega, kui tegemist äh, on algatusraporti viimase hääletusega või siis kui tegemist on viimase hääletusega seadusandliku raporti puhul nii et äh, tegemist on siis äh, kolmepoolse, kui on tegemist kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusega, siis meil ei ole tegemist nimelise hääletusega. nüüd on tegemist äh, proua Omen Reuteni viimase raporti versiooniga, teine lugemine, pensioniõiguste ülekantavus, selle teema me pärisime eelmiselt perioodist, valitsusperioodist nüüd on hääletus, äh, hääletus algas. Äh, äh, endiselt ALDE ja Rahvapartei liikmeid on üks üle. Il faudrait de l'ordre au sein du PPE euh, et, et des libéraux. on vaja selgusele jõuda kuidas asjad paika läheksid Rahvapartei sealdes? kas kõik liberaalid võiksid käe tõsta? They have five. You, you have five. You only have five. That's your, that's your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 Eh bien, l'ordre étant revenu chez les libéraux. tundub, et liberaalidega on nüüd kõik korras. ja hääletus lõppes nelikümmend kaks nelikümmend poolt üks vastu neli erapooletut. õnnitleme raportööri ja kogu läbirääkimiste meeskonda. Euh, punktis seitse hääletame Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi osas, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ja millega muudetakse direktiive kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli, kaks tuhat üheksa murd kolmkümmend kaheksa, kaks tuhat kaks murd neliteist, üheksakümmend kaheksa murd viiskümmend üheksa, kaks tuhat üks murd kakskümmend kolm. proua Ronsuli raport. siin on kolm muudatusettepanekud üks, üksteist ja kaksteist, need on raportööri muudatusettepanekud, eesmärgiks on artiklid viis ja kuus kustutada ettepanekust, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, kolm erapooletut tagasi lükatud. d'accord cela n'aurait rien changé au vote. Euh, il y a une place libre là bas éventuellement. Hein? üks vaba koht on veel olemas, ütleb esinaine artikkel üks, lõige üks A, muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend, kontroll. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu, muudatusettepanek kakskümmend vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks Elizabeth Schröterilt kustutamiseks äh, artikkel üks äh, lõige kaks äh, algsest direktiivist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime. siin on väga raske kontrollida hääletustulemusi selles ruumis, ütleb esinaine. hääletus lõppes üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, kolm erapooletut, äh, tagasi lükatud. artikkel kaks lõige üks, äh, see on muudatusettepanek seitse, raportööril, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolm lõige üks, muudatusettepanek kakskümmend kaks, Claudette Abela Baldacchinolt äh, kustutamiseks ettepanek, kes poolt, kes vastu erapooletuid? tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, erapooletuid ei ole, tagasi lükatud samas punktis äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm Elizabeth Schröteri et muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, kontrollime. tundub, et tagasi lükatud. ei, muudatusettepanek kaheksa raportööril, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut kaheksa raportöörilt. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kakskümmend viis vastu, kaks erapooletut, tõepoolest tagasi lükatud. artikkel neli lõige punkt kaks, muudatusettepanek üheksa raportöörilt. muudatusettepanek üheksa, kes poolt? kes vastu? erapooletuid vastu võetud artikkel äh, kolm lõige üks, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt äh, ja kakskümmend üks vastu, üks erapooletu, sellega on see muudatusettepanek vastu võetud. artikkel viis äh, lõige üks, muudatusettepanek kakskümmend seitse. ma ei tea, kellelt see on üldse, see muudatusettepanek. hääletame kakskümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, kontrollime Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kõik hääletasid. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, erapooletuid pole, sellega tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. Elizabeth Schröterilt, see on ettepanek kustutamiseks, see on identne Claudette Baldacchino ettepanekuga koos hääletusele nad, kes poolt, kes vastu erapooletud. Äh, muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa on tagasi lükatud. nüüd äh, läheb hääletusele muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudat-, äh, nüüd on tegemist põhjenduspunktidega number kaks Nende puhul me läheme üle. kolmeteistkümnes muudatusettepanek Elizabeth Schröderi, kes poolt, kes vastu, erapooletuid. kohe kontrollime Elizabeth Schröderi muudatusettepanekut number kolmteist. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, erapooletuid ei ole. tagasi lükatud mu põhjenduspunkt viis, äh, raportööri muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, äh, nüüd neliteist, äh, proua Baldakinol, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd äh, põhjenduspunkt seitse, äh, muudatusettepanek neli, raportöörid, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt kümme, viieteistkümnes muudatusettepanek võeti äh, tagasi, nüüd siis põhjenduspunkt üksteist, muudatusettepanek kuusteist, Claudette Abela Baldacinalt, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist samalt autorilt, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist samalt autorilt, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kogu raporti eelnõu läheb nüüd hääletusele elektrooniliselt. hääletus äh, algas kas kõik hääletasid, hääletus lõppes. neliteist poolt, kakskümmend kolm, kakskümmend kaks vastu, üheksa erapooletut. hääletus lõppes. raportöör, proua raportöör, kas te soovite veel kord sõna? kuna raport äh, tagasi lükati, siis järgnevat äh, hääletust ei toimu, ei ole parlamendi seisukohta selle teksti osas ja peame siis järgmise mandaadi jooksul vaatama, kas äh, komisjon äh, kinnitab endapoolset ettepanekut nagu praeguse, samal kujul nagu praeguse perioodi jooksul. nüüd järgmine punkt direktiivi üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks jõustumine ehk töötajate lähetamise, see on töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega Bien. Euh, nous allons donc ouvrir le vote sur le texte tel que approuvé. nüüd äh, äh, hääletame äh, selle teksti osas nii nagu äh, see läbirääkimistel äh, kokku lepiti veebruaris kaks tuhat neliteist ja viiendal märtsil ka Koreper kinnitas selle kokkuleppe. hääletus algas äh, nüüd ei ole tegemist äh, nimelise hääletusega. Question pro. Non, c'est bon. Il y a... It's one. Il y a un libéral de trop. jällegi üks liberaal üle y a un PPE de trop et un libéral de trop. jällegi Rahvapartei ja ALDE liikmetest on üks üle. nii, tundub, et nüüd toimib. Et nous allons clôturer. ja saame edasi minna. kolmkümmend poolt, üksteist vastu, kolm erapooletut õnnesoovid raportöörile ning läbirääkimiste meeskonnale. enne kui läheme järgmise hääletuse juurde, tahaksin äh, äh, selgitada olukorda liberaalide seas. PD äh, tundub liidus SND-ga ja seetõttu Aldel on üks koht vähem, kuna ennem oli üks äh, PD liige ALDE ridades. nii et seetõttu on siin väike segadus, nüüd on siis ALDE esindatus viieliikmeline. nüüd üheksas päevakorrapunkt, varajane loobumine vastuväidete esitamisest Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusele milles käsitletakse enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi puudutava Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohaldamise eeskirju. tegemist on siin delegeeritud õigusaktiga. me hääletame elektrooniliselt, hääletus ei ole nimeline. palun, hääletus algas. kõik hääletasid, hääletus lõppes nelikümmend neli poolt, üks vastu, erapooletuid ei olnud. seega on asi otsustatud. punktis eh, kümme räägime globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisest ja see on eh, taotlus, mis on seotud eh, ettevõttega IT VDC Technologies Itaaliast, kes on poolt kes vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. punkt üksteist, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. tegemist eh, on eh, Grupo Santana taotlusega, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. sellega on hääletus lõppenud. kõik need, kes peaksid ruumist lahkuma, palun tehke seda võimalikult kiiresti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 chers collègues merci de prendre place parce que nous avons. kolleegid palun äh, asuge kohtadele sest meil on järgmine tähtis päevakorrapunkt. Bien. Au point 12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 pour euh, euh, détenir un des postes de directeur d'agence. madame euh, la candidate vous avez la parole. mina ei taha rohkem teha. keegi teeb või? ma ei taha teha rohkem. nagu ma juba ütlesin, siis minu jaoks on väga suureks äh, auks olla sellel töökohal ja ma tahaksin tänada teid toetuse eest, mis ma olen saanud eelneva ametiaja jooksul. tahan rõhutada, et edusammud, mis koolitusfond on saanud, on olnud võimalikud ainult tänu Euroopa institutsioonide toele. ja nagu ma rõhutasin ja olen rõhutanud enne, siis Euroopa Parlament on üks nendest kõige olulisematest institutsioonidest, kes on meie tööd toetanud. annan teile nüüd ülevaate mõningatest ähm, sammudest, mis on toimunud. kõik viis iga-aastast äh, kuulamist, mis toimuvad iga aasta alguses, kus äh, me koolitusfondi tegevust tutvustame ja tutvustame ka seda, mida me kavatseme tulevikus ette võtta oleme koos johu-, juhatusega võtnud vastu strateegia kaks tuhat kakskümmend. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ühe osana koostasime me teie nõusolekul vahearuande või vahestrateegia kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ning kui teie võimaldate mul edasi minna oma ametis, siis ma tahaksin tagada seda, et kõik need strateegilised eesmärgid ja need äh, indikatiivsed tegevused, mis on selles vahe, äh, perspektiivis vahestrateegias kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist on paika pandud, võetakse ka vastu. Teie äh, nõusolekul viitaksin nendele strateegilistele prioriteetidele, mis vastu võeti. ennekõike tahaksin rääkida sellest, kuidas me tõenditele põhinevat poliitikat vastu võtame. räägin siin poliitika analüüsist ennekõike ning juhul, kui poliitikaanalüüs viiakse läbi, siis me räägime sellisest temaatilisest analüüsist ja süstemaatilisest analüüsist. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist esimeseks prioriteediks oleme me pannud erinevate süsteemide ühildamise pikk, elukestvaks õppeks ning samuti vahe prioriteediks või vahestrateegiaks tahaksime vaadata, milline on sotsiaalne ühtekuuluvus tööjõuturul. tahaksin ütelda, et ETF on ainukene Euroopa Liidu agentuur, mis ka tegutseb globaalse Euroopa raames. seega tahame me võimaldada välismõõtme rakendamist Euroopa Liidu poliitikatesse samuti ka kutseõppe ja haridussektorisse ja vaadata seda, kui olulised need meetmed ja tegevused on kõike seda teinud, tehes töötame me väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike, kolmekümnes partnerriigis, mis puudutavad ka meie partnerlus laienemisstrateegiat riike Balkanis riikides, samuti Vahemere lõunakaldal ja samuti Ida-Euroopas. lisaks sellele tegutseme me Kesk-Aasias, mis on ähm, instrument, koostööinstrumendi raames, naaberlusinstrumendi raames. tahaksin siis rõhutada seda, et me tegutseme välismõõtme, välispoliitika mõõtme äh, raamides ning üritame tagada seda, et meil on väga laialdane dialoog Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, et me ei vaataks ainult Euroopa Liidu poliitikaid sellisena, kuid üritame liikmesriike viia kokku partnerriikidega nendes teemades, temaatilistes valdkondades, mis on neile huvi pakuvad kuidas me tuvastame seda, millised on need strateegilised eesmärgid? me viime läbi poliitilist analüüsi iga kahe aasta tagant naaberriikides. Torino protsess on selle nimi, mis, mida on inspireerinud Kopenhaageni protsess, mis kahe tuhande teisel aastal liikmesriikides aktiveeriti. võtame arvesse kõikide nende liikmesriikide vajadusi, kuidas need naabri, naabruses olevad riigid saaksid ka oma tööhõivealaseid äh, teemasid tugevdada. ETF-i missiooniks on tagada seda, et väljaõpe ja kutseõpe äh, saaksid aidata kaasa riikide jätkusuutlikule arengule, et võtaks arvesse ka sotsiaalset ühtekuuluvust nendes riikides ning iga kord, kui me räägime sotsiaalsest ühtekuuluvusest, ühtekuuluvusest ja konkurentsivõimest, siis need kuuluvad kõikide meie tegevusvaldkondadesse. räägime kvalifikatsioonidest ja kvalifikatsioonisüsteemidest kõigepealt, teiseks äh, juhtimine, kolmandaks äh, kutseõppe õpetamine ning äh, siis väga oluliseks teemaks on ka tööhõive ning samuti oskused, ränne viimane temaatiline teema, millega me tegeleme järgmistes, järgmistel aastatel, kui te seda toetame, on see, kuidas praktika eh, kohti edasi arendada. Need on kõik need temaatilised valdkonnad, mille raames Euroopa Koolitusfond oma tegevust jätkab kõik see on võimalik ainult siis, kui meie käsutuses on vastavad mehhanismid ja instrumendid mille abil saab kvantitatiivseid tulemusi, nii nagu alguses paika on pandud, aga niimoodi saame tagada ka äh, töö kvaliteedi. teisisõnu, me peame tagama seda, et äh, mõju oleks osa meie tegutsemisest. uue mandaadi ajal on uudsuseks see, et me tahame tagada seda, kuidas toetada erinevate tugede väärtusahelat, Ähm, erinevates äh, äh, naaberriikides. me tahame panna paika, millised on need poliitika vajadused nendes riikides, aga samuti tahame me tagada seda, et see, mis me oleme paika pannud, oleks hiljem ka kooskõlas Euroopa Liidu toega erinevate instrumentide läbi, äh, mida me kasutame nendes riikides see on siis liitumiseelne naabrus ja arengukoostööriigid artikkel neliteist äh, kahe tuhande kaheksanda aasta äh, direktiiv number kolmteist äh, räägib seda, et juhatuse tegevus peab tagama sidususe agentuuri töös ning teistes poliitikavaldkondades nii ühenduse raames kui ka partnerriikidega. mõistagi ETF e üksinda ei saa kõike ära teha me teeme väga tihedat koostööd ETF-i juhatuse äh, Eh, liikme vahel ning samuti ka vastava peadirektoraadi eh, direktoriga. meie tahaksime keskenduda struktureeritud dialoogile ja koostööle, koordineerimisele, kuidas erinevad peadirektoraadid ning välisteenistuse osakonnad saaksid koostööd teha ning otsustada, mida peab nendes riikides eh, läbi viima, mis on parim nende riikide jaoks ja kuidas vastavad peadirektorid teevad koostööd ka kavandamise ajal me ei tegutse otseselt äh, ainult nendes riikides, äh, väga suur osa meie too, tööst äh, toimub koostöös komisjoniga, kus pannakse paika, kuidas tööd kavandada ja tahaksime tagada sidususe selle vahel, milline on meie poliitiline nõuandmine, milline on äh, võimekuse suurendamine, võrgustike loomine partnerriikide vahel ja mida saab komisjon lisaks teha, kasutades ära vastavaid äh, rahastamisvahendeid. mis puudutab ressursside juhtimist siis mina loodan, et organisatsioon saab edasi eh, samu vahendeid, mis meil on viimase viie aasta jooksul kasutuses olnud, mille abil me saaksime ka neid eraldisi korralikult kasutada ja teeme seda siis hea eh, rahastamisvahendite haldamise tõttu samuti me tahaksime saada Kontrollikojalt edasist tuge, kuidas ressursse paremini äh, kasutada, kuidas optimeerida nende kasutamist, äh, tagamaks seda, et äh, loodetav mõju ka tegelikkuses olema saab samuti siseauditi teenuse nõuandeid võtame me alati hea meelega kuulda, aga pean ütlema, et audiitorite külaskäigud ei ole viimase viie aasta jooksul toonud endaga kaasa väga selliseid tõsiseid soovitusi või siis ei ole nende märkused äh, seadnud kahtluse alla meie organisatsiooni ressursside Äh, jagamise võime. meil on oskused edasi minna, äh, see vahe strateegia, äh, poliitiliste ja prioriteetsete strateegiate läbiviimisel meie tegevus on äärmiselt oluline, sest me oleme ju ähm, praegu üksinda toimimas äh, selles valdkonnas äh,. me kasutame äh, ära praeguseid ressursse, loodame, et äh, nei-, meie vahendeid ei kärbita, aga et me saame siis järgmistel aastatel samuti neid ressursse ära ka kasutada. nii palju siis minu poolt, see oli minu nägemus järgmisest ametiajast ja olen valmis vastama äh, kõikidele küsimustele, kui te vajate lisainformatsiooni. Merci beaucoup euh, de cette euh... aitäh selle väga põhjaliku ettekande eest teie plaanide kohta järgmiseks äh, perioodiks. Äh, nüüd annaksin sõna Elizabeth Morin-Chartier'le, siis äh, Alejandro Šerkas soovib sõna. Elizabeth Morin-Chartier, palun. aitäh, proua esinaine rahvapartei nimel tahaksin tänada proua Serbanit selle ettekande eest, see oli vägagi äh, ülevaatlik ning põhjalik, mis andis ülevaate ka nendest probleemidest, millega tuleb tegemist järgneva viie aasta jooksul äh, ETF-il. me kõik oleme teadlikud sellest, et ETF äh, mängib keskset rolli hetkel, kui äh, tööpuudus äh, on äh, väga suureks probleemiks enamikes liikmesriikides. Te eristasite ühelt poolt naabruspoliitikat ja teise ja teatud li-, ri, riikide liitumist, kuid me peame vaatama ka seda, mis toimub Euroopas, me peame nägema seda, et et äh, meil oleksid äh, usaldatavad andmed, neid andmeid on väga raske saada, sest äh, nad on muutumises ja need ja see töö ja need analüüsid, mida te olete kahe tuhande neljateistkümnendal aastal välja toonud, ei ole samad, mis nad olid kahe tuhande üheksandal aastal. nii et see on üks põhilistest, põhilistest raskustest, kuidas teie näete äh, kuidas äh, enda reaktiivsust äh, suurendada. näiteks koolituse osas, äh, nende vajaduste osas, mis tekivad ettevõtete pool, kuid teiselt poolt ka töövõtjate poolt minu jaoks on tegemist siin keskse küsimusega. ilma selleta on küll võimalik välja tulla heade mõtetega, heade väljavaadetega, kuid see aja küsimus ja see, et me peaksime eh, kuidagi püüdma leidma vastuse tööpuuduse küsimusele, siin ei ole tegemist äh, ettevõtete küsimusega, ettevõtjate puhul on teha palju suuremat reaktiivsust. nii et see oleks esimene küsimus, milles ma sooviksin teiepoolset vastust. teiseks, kuidas äh, saaksid äh, saaksime vastata ootusele selleks, et äh, töökohti enam tekiks. praegu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia valguses äh, me näeme, et äh, tööpüramiidi tipus on meil vaja üha enam kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid. kuidas teie Euroopa koolitusfondis püüate mõjutada või suhtute sellesse, et toimus selline nihkumine püramiidi äh, ülaosa poole? nii et äh, see on äh, teine küsimus, mis on samuti väga oluline, sest muidu me põrkume endiselt selle tööpuuduse müüri vastu. kolmas küsimus kuidas on võimalik äh, paremini jagada neid prioriteete, mille te olete välja toonud äh, ka liikmesriikide lõikes? kuidas äh, tekitada sünergia nende hierarhiate vahel, ühelt poolt poliitikate analüüs ja see, mis puudutab olusid koha peal sest äh, siin on äh, kindlasti ka veel palju ära teha. ja lõpetuseks äh, viimane küsimus minu poolt. Te rääkisite AKI valideerimisest. meil on see jutt olnud arutusel juba väga kaua aega, me ei ole olnud piisavalt kiired selles vallas see on äh, mõiste, mis raskesti reaalsusse juurdub. kas me oleme olnud äh, akiid äh, valideerimisel liialt akadeemilised? aki valideerimine on väga heaks tööriistaks, kuid ta annab ainult neid, peaks andma ainult neid tulemusi, mida me soovime. näiteks kui räägime nendest äh, ühiskonnarühmadest, keda kriis eriti halvasti kohtles, näiteks äh, naised, kes, äh, kellel on väga head ametialased kogemused nii et need on need neli teemat, milles ma sooviksin teiepoolset nägemust ja aitäh, proua esinaine, naine, et mulle sõna andsite nende küsimuste esitamiseks. proua Serban. tahaksin teid väga tänada kõigi nende küsimuste eest, loomulikult oleks mul väga hea meel jagada teiega oma seisukohti äh, Euroopa Liidu liikmesmaade vahel, aga kuna ma olen töötanud Euroopa Liidu liikmesmaades, siis ma viitan sellele küsimusele, eh, kogemusele, mis meil on partnerriikidega, see loomulikult ei ole väga erinev sellest, mis toimub mõningates liikmesmaades. ma arvan, et mõned minu mõtted võivad teile tunduda eh, samamoodi kehtivad liikmesmaade kohta, kui me räägime siin tööpuudusest ning faktidel põhinevatest lahendustest, siis loomulikult kõigepealt peavad meil olema kõik need faktid olemas kuidas me lahendame kõik need parameetrid ära, nagu te kõigepealt ütlesite, et siis me arutame kõiki neid äh, elemente, siis see on kõigepealt äh, aja küsimus, kui me räägime poliitikate, süsteemide tasemel, siis süsteemi muutus võtab aega ja kahjuks tööpuudus on täna, inimesed elavad täna, seetõttu kõik need sammud, mis me püüame paika panna erinevates riikides, siis me otsime kõigepealt kiireid lahendusi, kuid vahepeal ja samal ajal töötame süsteemi kallal, sest on olulisem töötada preventsiooni kallal kui süsteemselt investeerida ravisse, püüdes ravida seda, mida süsteem ikka jälle toodab. ehk siis süsteem toodab probleeme jätkumiseks, mida me näeme, et mõlemad sammud, kiirete lahenduste, ma ei ütle pikaajaline lahendus, vaid pigem keskpikad sammud, tähele paneme pannud seda, et tegelikult dialoogi kahe maailma vahel ei ole. oskuste arendamise ja ettevõtluse vahend. kahjuks, kuigi me räägime juba aastaid sellest, ei ole veel kõik valmis. asjaga tegeleme ja ma ei ütle, et kõik mõlemal poolel. meil on väga palju häid kogemusi. on märkimisväärne hulk häid kogemusi, aga need ei ole süsteeme, süsteemsed ja seetõttu on pigem kõik õnnelik juhus, kui kodanikud tööpuuduse olukorras kõigest sellest kasu saavad. ja seda ma arvan ainult ühest küljest, sest oskuste arendamise maailmas ja ma siin ei viita äh, konkreetselt formaalsele haridusele ja õppimisele, ma räägin ka mitteametlikule, see on väga jäik, väga konservatiivne ja seda seetõttu et neil puudub informatsioon, neil puuduvad teadmised selle kohta, kuidas tegutseda. ja kui ma siin viidan, nüüd ma räägin ETF-i partnerriikides. kui me räägime sellest, miks nad on muutuste suhtes nii tõrksad, siis sellepärast, et on väga hästi, vähe investeeritakse õpetajate ja koolitajate koolitusse, nad ei tea, mida teha ühiskond nende ameteid eriti ei hinda, nii et ühest küljest me peame hoolitsema selle eest, et me iseenesest ei mõt-, võta seda, mida need inimesed teavad, mis nad tegema peavad. teisest küljest on meil ärivaldkond. kahjuks paljud ettevõtted on selles olukorras, kus nad arvavad, et ettevõtte sotsiaalne vastutus on see tegevus, selle, see tegevus on osa nende heategevusest või sotsiaalse vastutuse küsimusest, kui nad tegelevad hariduse ja väljaõppega. minu arvates tuleks saada ärimaailmale see sõnum, et see ei ole osa heategevusest, see on nende kohustus seista selle eest, et nad peavad dialoogi kogu selle maailmaga, et nad pakuvad seda, mis partnerriikide poolt on loetud samuti osaks lahenduseks, tööpõhiseks äh, õppest. ei saa õppida äh, äh, elevandiluust äh, tornist ja loota, et need äh, oskused kuidagi kohanduvad tööjõuturu vajadustega. ma arvan, et inimesi tuleks väga palju toetada, sest eriti äh, kasinusmeetmete puhul ei ole võimalik edasi liikuda, võib alati nõuda ja anda väga palju tuge. see on see, mida ma arvan, et ettevõtte ajastus ei ole mitte selline, et ettevõtete ja haridussüsteemi ajastus peaks olema selline, et nad rohkem omavahel koostööd teeksid. tööl olevad inimesed, töötajad, neil on kvalifikatsioon, mis neil on ja on oluline teada, millised nende kvalifikatsioonid on. kahjuks ei ole see partnerriikides väga transparentne, milline nende inimeste kvalifikatsioon on. on teatud sertifikaadid ja diplomid, mida ei antud välja sellisel moel, et see nende mõistmise lihtne oleks. ehk siis võib juhtuda, et äh, nendele antud oskused ja teadmised ehk äh, on sellised, mida uued töökohad ka vajavad, aga kuna me ei tea, mida nad teavad, siis on väga keeruline planeerida seda, mida, mille puudumisest meil pole aimugi. ja seetõttu partnerriigid peavad nähtavaks muutma teadmised ja oskused ja siin ma lähen kohe teie neljanda küsimuse juurde, mis puudutab äh, kolleegidelt õppimise ja kogemuse väärtust, kui me ei suuda paika panda, panna süsteemi, mida äh, töötajatel öö, äh, olemas on, millised oskused nad on, mida nad on õppinud oma tööga seoses, siis on öö, äh, võimatu panna paika ümberõppe ja väljaõppeprogramme. milles siin probleem on? partnerriikides tekib probleem selles, et öö, äh, kuidas tagada nendes mehhanismide kvaliteet, on väga suur risk, et toetame ja, ja push ime sertiki-, sertifikaate, mida on tehtud äh, teistelt õppimisega, kui samal ajal ei ole, äh, ei suudeta tagada kvaliteeti ja siin võib valideerida kõiki, nagu näiteks äh, seal, kus diplomaadid on välja antud, aga samal ajal pole mingit kvaliteedikontrolli. me loome sellega ootusi, mis iialgi ei täida asjaomaste, asjaomase tööjõuturu vajadusi seda peaksid loomulikult tegema kõik liikmesmaad. nüüd unistama päevast, kui see on, kui on tegelikult võimalus, et kõik liikmesmaad tegutsevad koordineeritult. ma olen ikkagi unistaja ja usun jätkuvalt, et Euroopa projekt on selle mandri jaoks lahenduseks. ma väga loodan, et see koordineerimine on võimalik, et see võib jätkuda, et jõutakse sünergiani, et Euroopa räägib ühel keelel ja pean ütlema, et see meie jaoks on tõesti näha, kui palju, kui suur on vajadus, eriti kui me tegutseme riikides nagu Ukraina, see on äh, tänasel päeval võib-olla tuline teema, kui me tegutseme riikides nagu näiteks Araabia riikides, kõik vajavad rohkem Euroopat ja ma rõhutan siin eh, rohkemat Euroopat. loodan, et vastasin teie küsimustele, aitäh! Merci, Alejandro Serkas aitäh, Alejandro Serkas, palun. presidenta, senor Servan, quería brevemente en nombre proua Serban, sotsialistide nimel tahaksin ma kõigepealt äh, tunnustada seda tööd, mis te teete koolitusfondiga ja tahaksin öelda, et meie toetame teid, sest teie saate viia ellu kõik need strateegiad, äh, mis on paika pandud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ka selleks äh, vaheperioodiks. loodan, et kõik õnnestub. aastani kaks tuhat seitseteist tahan väga selgelt välja öelda, et äh, meie oleme väga õnnelikud, äh, kui teie oma tööd jätkaksite, sest teinekord on sotsialistid väga konservatiivsed. kuid tuleb muuta seda, ei ole vaja muuta seda, mis muutmist ei vaja praegusel hetkel elame me väga olulisel hetkel Euroopa jaoks. me näeme ka ju kõik, kui oluline on Euroopa ja meie tuleviku jaoks leida õiged vahendid, et edasi minna. väga paljud riigid soovivad meiega liituda ning kui nende olukord on ohus, siis on ohus ka meie olukord. on väga oluline, et meil oleks Euroopa Äh, selline ühine kaubamärk olemas. Äh, kui me vaatame seda, mis on toimunud Araabia kevade puhul, siis ega äh, diplomaatia ja poliitika ei jõua kusagile, kui lõppkokkuvõttes on meil kakskümmend kaheksa erinevat poliitikat, välispoliitikat ja meil ei ole ühtset keelt, mis annaks Euroopa Liidule näo, mis annaks ka oma osa ennetusse me kasutame ära oma pehmet jõudu, aga me peame e, olema jõulised, sest meil on, mida ütelda ja me usume oma Euroopa mudelisse. Teie töö on andnud selleks väga suure panuse, sest e, tänu teie tööle on inimestel võimalik oma oskusi parandada võib-olla teie töö ei ole nii silmatorkav kõigi jaoks, aga te tegelete ju kõige paremini ähm, just ennetusega, nagu te ütlesite, parem on ennetada kui ravida. väga mitmeid äh, kohv-, konfliktide puhul on näha, et tegelikult on tegemist tuleviku lootuse puudumisega, inimestel ei ole väärikust, tööd äh, ja nad satuvad meeleheitesse. kui inimesed on meeleheitel, tekivad ka sellised väga nõndanimetatud patoloogilised vastused tegelikkusele. aga teie töö on äärmiselt oluline. ja ma tahaksin teid tunnustada selle eest, tahaksin meelde tuletada samuti, et teie ülesanne koostööks on selline üsna avatud, siin on justkui kahepoolne või kahel tasandil tegutsev koostöö, see, mis Kreekas toimub, on äärmiselt oluline aspekt. ka Euroopa Liidus on väga palju liikmesriike, mis on väga raskes olukorras ja sarnane nende ehm, maade olukorrale, kust ehm, inimesed praegu massiliselt välja rändavad, inimesed kaotavad kodu, töökoha ja seega see nende kolmandate riikide äh, inimeste olukord tööjõuturul ei ole väga erinev sellest, mis meil siin mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis äh, toimub. ja tahaksin teilt küsida, kuidas on võimalik äh, seda Euroopa Euroopa kehvemas seisus olevat Euroopat aidata, aga raske on olukord äh, ka Saksamaal näiteks, meil on väga palju inimesi, kes on töökoha kaotanud, näiteks Portugalis, mõned inimesed on töötud juba aastaid. seega me peame tähelepanu pöörama ka eh, see meie siseriiklikele probleemidele, meil on tekkimas Euroopa Liidu sees justkui selline kolmas maailm. ning lõpetuseks viitan sellele, mis te just ütlesite. Euroopa teeb eh, ka ametiühingutega väga tugevat koostööd, kas meil on olemas mingi kvalifikatsioonide raamistik samuti? Alex, thank you very much for the kind words. tahaksin teid väga tänada nende lahti, lahkete sõnade eest, aitäh. me ei suuda saavutada midagi, kui me ei tegutse koos äh, ja nagu seda ütlesin ka ETF-is. tõepoolest, meie töö on peamiselt äh, nendes riikides kus on oluline keskkond, mida iseloomustab ebastabiilne sotsiaalpoliitiline kontekst. ja nend-, selles olukorras on väga keeruline liikuda edasi keskpikkade poliitikatega. Te peate vaatama tulevikku, inimesed peavad nägema oma tulevikku peamiselt oma päritoluriigis, kuigi ma pean ütlema, et migratsioon tuleb just nimelt tänu selle looduse, lootuse puutusele riikidest, kust nad pärit on, seetõttu me peame vaatama ka migratsiooni ja oskused, mis mainivad migratsiooni, loomulikult siin ma räägin legaalsest migratsioonist. mul on väga hea meel viidata möödunud nädalal toimunud sündmusele, mida aitas komisjon organiseerida koos ühe liikmesmaaga, see puudutab inimesi, kes ei ole töö, tööturul ega koolitusel ega väljaõppes ja siin ma räägin Antonio Silva Mendez eh, DG AG, kes eh, juhtis seda sündmust päris elus esimest korda. olid partnerriigid ka konverentsil kohal ETF-i toetusel, kus öö, eh, analüüsisid seda olukorda, kujutage ette, et see oli, toimus esimest korda aastal kaks tuhat neliteist, kui oli võimalik et mõne, mõnidel juhtudel partnerriigid said esimest korda seda olukorda analüüsida, sest neil polnud aega viidata nendele, kes ei ole koolis ega tööl ega midagi õppimas, seda peamiselt sellele, et tööpuuduse indikaatorid on need, mis äh, tunduvad äh, ikka ja jälle aruteludes üles tulevat. ja ma vastasin juba teie ühele küsimusele, informatsiooni puudus, riigid riigid organiseerivad oma poliitikaid äärmiselt keerulises häm- äh,, häguses olukorras, sest neil ei ole piisavat informatsiooni, et otsuseid teha ja ma arvan, et kui Euroopa suudab nende jaoks enamat teha, siis see on see, et nad saavad hoolitseda selle eest, et kõik, äh, kogu toetus faktide loomiseks ja hiljem faktide kogumiseks ja hiljem siis faktide põhiseks poliitika loomiseks on väga-väga oluline, sest vastasel korral ei kaasata meid nende otsuste tegemisse, vaid pigem nende otsused ei ole põhjendatud, neid ei ole võimalik õigustada. teine element siin on jälgida või tähele panna seda, nende tase, kes ei ole tööl nendes riikides, kus seda on võimalik analüüsida, see on osa TTF-ist, väga vähesed nendest, vaid üheteistkümnes kolmekümnest oli võimalik välja arvutada nende inimeste hulk, kes statistiliselt ei ole töös, eh, töös, tööl ega koolis ja keskmine on kaks korda kõrgem Euroopas ehk nende inimeste hulk, kellel on tuleviku puudumise risk, on kaks korda kõrgem peale Euroopas, seetõttu on vaja koheseid samme ja see tegutsemine, need sammud on olulised selleks, et saada aru, kes need on kes ei ole ei, ei käi ei tööl ega koolis. me peame minema kaugemale statistikas, me peame rääkima inimestest, me peame identifitseerima nende inimese profiili. me ei räägi siin vajaduste kategooriast, siin me räägime juba sellest, et me räägime riikidest, me jätkame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga, peamine probleem on selles, et me peame liikuma oma ideest, et üks lahendus sobib kõigile äh, või selline kopeeri-, lahenduste kopeerimine ühest riigist teise. me peame hoolitsema selle eest, et me teeme vahet, et me kohandame neid lahendusi, aga selle jaoks peame olema kindlad, et kõiges, mis me teeme, on oma sotsiaalne dimensioon me ei saa ainult rääkida majanduslikust dimensioonist, me peame arvestama ka sotsiaalset dimensiooni. ma ei ütle seda sellepärast vältides, et majanduses, majanduslikus dimensioon siis on kõik ära saavutatud, vastupidi. ma tahaksin öelda, et me peame ette panema ja jätkama meie ühiseid arutelusid partnerriikidega, milline majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse mudeli kohaselt me tahame edasi liikuda nii et töökohad saaksid loedud, loodud, sest praegusel hetkel kahjuks on mõnedes riikides küll mingi majanduskasv olemas, te viitate siin Türgile, mina toon Türgi näite siis uuesti, aga riigites väga palju töökohti ei looda ehk me peame kokku panema, tooma kõik eh, nende riikide huvirühmad selleks, et olla kindlad, et luuakse töökohti, neid töökohti pakutakse inimesele, nad pakuvad välja õige väljaõppe asjaomastele töökohtadele, vastasel korral on võimalik küll see, et me jätkame väljaõppega, aga milleks? ehk siis äh, täpselt õiged sobivad lahendused ja jätkata faktipõhise tööga. ma loodan, et vastasin teie küsimustele ähm,. Elisabeth Schröder. ja, vielen Dank aitäh, minu jaoks oli väga huvitav kuulata seda. et te rääkisite mitte ainult koolituse ja hariduse formaalsest äh, tulemusest, te rääkisite ka mitte ametlikust äh, õppimisest. see on Euroopa Liidus hall piilkond, eriti mis puudutab analüüsi. ametid ja kui me sellest teemast üldse räägime, inimesed vaatavad mulle otsa, ütlevad, kuidas seda saate kontrollida, kuidas te saate seda tõestada? ja ma arvan, et see tõepoolest on teie ameti ülesanne vaadata seda valdkonda, tulla välja juhistega liikmesmaadele, kes elavad osanaiesist. see peab peab saama asju kirjeldada väga konkreetselt. ja minu arvates on see oluline, kui me vaatame ka soolise võrdõiguslikkuse teemat. olukorda vaadeldes me saame aru, on meil terved põlvkonnad naisi kes läbi mitteametliku õppe ja läbi tegutsemise erinevates valdkondades Neil polegi mingisugust formaalset haridust, neil pole iialgi käinud ülikoolis, aga neil on tohutult teadmisi ja oskusi, seda mitte mingil kombel ei tunnustata. ja me peame ja samal ajal on neil seda vaja, kui nad tahavad uuesti tööle minna, nii et minu arvates see on väga-väga oluline. meie arvates oleks hea, ma arvan, et oleks hea, kui meil oleks suunised, ettepanekud selle kohta, mida komisjon saaks teha nii et see mitteametlik õpe, need mitteametlikud oskused leiaksid tunnustust. ja ma väga-väga tahaksin kuulata, millised konkreetsed ettepanekud teil selles valdkonnas on. For... suur aitäh selle küsimuse eest, see on väga-väga paikapidav partnerriikide puhul, nagu te just viitasite ja ma ütleks ka, et äh, varem viidates sellele, miks on partnerriikide jaoks see nii tähtis. sest lisaks sellele mis toimub mõnedes liikmesmaad, maades. partnerriikides on meil mõnikord ka oluline mitteametlik sektor. nii äh, väljaõpe kui majanduse mitteametlik sektor. Need, kes seal on, neil ei ole mitte mingisuguseid karjääri väljavaateid, sellepärast et nende saavutusi mitte kuidagi ei tunnustata, seetõttu kõige selle tööga, mis me teeme seoses kvalifikatsioonide arengutega me püüame kohe kaasata siin teisi euroopalikke vahendeid, mis on välja töötatud, ehk siis äh, varasema õppimise tunnustamine ehk siis õppimine, mis on toimunud mitteametlikus kontekstis. õppimine võib toimuda mitte ainult äh, ülikoolis, vaid ka töö käigus äh, ja mitteametlikus vormis ja meil on väga häid juhiseid selle kohta. me kasutame seda ära, vaatame liikmesmaid, kes on valmis tegema koostööd partnerriikidega ja me püüame selgitada ära, kuidas see asi töötab. kõige suurem hirm, mis meil praegu on partnerriikides, on seotud igasuguse kvaliteedi tagamise süsteemiga, selleks, et sertifitseerida neid oskusi ja sellepärast on meie töö jätkuvalt selline, millega tuleb tõestada, et kvaliteeti on võimalik tekitada ja hallata nendes partnerriikidega, sest loomulikult korruptsiooni puhul on risk, et lisaks inimestele, kellel on tõelisi oskusi, nende, nende oskuste tunnustamine, samas on meil inimesi, kes saavad oma sertifikaate Need, nad ei tea mitte midagi sellest, mis sertifikaadile on kirjutatud. seetõttu on oluline, et meie töö on siis kahekordne. ühest küljest me ei tohi karas, karistada neid, kellel on õigus saada tunnustust oma oskustele, sellepärast et riigil ei ole kvaliteedi tunnustamise süsteemi, teisest küljest kinnitada seda, et ei anta välja sertifikaate ja diploma äh,, diplomeid nii nagu vanasti ja ma pean ütlema, et mõnel määral kodanikud maksavad ka, ka mineviku olukord, kus näiteks, ma toon teile nüüd ühe näite, kus Araabia, Araabia riikides aastatuhande arengu eesmärgid viitasid riikidele, et nad teevad kõik, mis võimalik selleks, et tagada ligipääs algharidusele nendes riikides. ja hiljem, kui vähegi võimalik Äh, edasisele haridusele. kvantitatiivselt seisu, äh, seisukohast võttes on kõigega tegeldud, me oleme kõik väga rahul sellega, kahjuks aga saavutuste kvaliteet on aga nii madal, seetõttu inimesed ei suuda kuidagi mingisuguseid oskusi saavutada, sest neil ei ole baaskoolitust, head baasi sellele, mida nad nüüd õppima peavad ja seetõttu me ei taha seda sertifikaatide ja diplomite süsteemi laiendada, sest need ei kajasta reaalseid oskusi ega teadmisi. aga ma ei ole, ma ei hinda absoluutselt äh, seda, mis te ütlesite me töötame nendega, kellel ei olnud ligipääsu haridusele, nagu näiteks naised, noored naised, vanemad naised, sest meil on ka riigid, kus Euroopa idaosas ei ole probleemiks mitte ainult noored inimesed, vaid ka eakad. Neil on väga palju oskusi, neil on väga palju teadmisi kogutud, aga neil ei ole võimalust seda sertifitseerida, tunnistust saada, nii et seetõttu selle kallal ka töötame. suure prioriteedi anname riikidele, kellel on juba mobiilsuspartnerlus Euroopa Liiduga alla kirjutatud, sest nemad äh, on suuresti ka ebaseadusliku migratsiooni allikaks ja me otsust-, äh, oleks tähtis, et neil on võimalus saavutada väärikas töö ja saada tunnustust oma oskustele, nii et TTF-is on see väga-väga tõsine päevakorrapunkt, aitäh. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? ei ole, siis tahaksin teid tänada, proua Serban. mulle tundub, et keegi siin ei kahtle selles, et teie olete parim valik millega on välja tulnud koolitusfondi juhatus. meie parlamendis oma ametiaja jooksul oleme väga hinnanud teie jõupingutusi, teie analüüsi, teie võimet äh, koostööd teha, töötada meeskonnas. Te osalete ka parlamendi töös oma seisukohtadega. Euroopa Parlament peab teinekord kontrollima, mida teevad erinevad asutused Euroopa Liidus. ja ka seda, mis toimub nende eelarvetega. me hindame seda väga tähelepanelikult. Teie tõestate seda, et agentuurid saavad hästi toimida, eriti just sellisel hetkel, kui need riigid, mis on meie vahetus naabruses äh,, Äh, on raskes seisukorras, siis on vaja väga tugevat mandaati, sellist nagu teil just on Francois Mitterrand ütles, et Euroopa piiridel on selliseid riike, millega tuleb koostööd teha selleks, et äh, ehitada üles tõeline diplomaatia ka teie olete viidanud sellele, see on meie praegune tegelikkus ja praegusel hetkel on need sõnad veelgi asjalikumad kui varem. klassikaline diplomaatia, kui seda niimoodi võib nimetada, ei äh, saavuta alati paika pandud eesmärke ja põrkub vastu väga suuri takistusi aga teie oma koolitusfondi kaudu saate kindlasti positiivselt äh, kaasa aidata oma strateegiate abil Euroopa eesmärkide elluviimisel, omades kontakte meie naaberriikidega, teha seda mandaadi abil, mis teile on antud. tahaksin teid tänada kogu komisjoni nimel ning äh, annan teile lõpetuseks sõna ja siis räägin äh, lühidalt ka menetluslikust korrast. tänan teid, mida siis veel öelda, tahaksin teid tänada ja mitte ainult tänase eest, vaid nende viie aasta eest, mis on olnud väga äh, tõhusad, väga intensiivsed aastad. ETF-is me ütleme, et meie teeme seda, mis meile ülesandeks antakse või mis meile võimaldatakse. me usaldame mandaati, mis on meile antud. me täname, et teie usaldate meid, te ei ole kindlasti ainukesed. väga paljud ka siin saalis väljaspool leiavad, et meie tööd on väga vaja me tähistame varsti kahtekümmend aastat äh, koolitusfondi tööst, see tuletab meile meelde, nagu proua esimees ütles, kaheksakümne üheksandal aastal otsustati luua äh, see agentuur, üritatagi muuta Euroopa geograafiat, Berliini müür äh, tuletas meile meelde seda, et Ehm, piirid Euroopa vahel paraku olid veel olemas ning äh, sellises mitmepolaarses maailmas on vaja rohkem mõelda selle poole peale, kuidas koostööd teha. aga kaks tuhat neliteist tuletab meile meelde ka äh, saja aasta möödumist äh, sellest, mil Sarajevos algas Esimene maailmasõda ning paraku just aasta kaks tuhat neliteist on see, aasta, kus me näeme mõningates ETF-i partnerriikides puudub stabiilsus. meil on vaja palju rahu selleks, et koos edasi minna. mida ma ka väga hindan, on see projekt, Euroopa Liidu projekt, loodetavasti on meil piisavalt tarkust, et koostöödes edasi minna ja teha koostööd oma naaberriikidega. ETF jätkab seda tööd, kas siis mina olen direktor või on keegi teine, mina aga olen pühendunud oma tööd jätkama. head tööd! tahaksin teid tänada. nüüd aga menetluslikust korrast conseil des gouverneurs pour euh, rendre compte de cette audition. nüüd võtab nõukogu, koolitusfondi nõukogu arvesse tänast kuulamist. pärast äh, siis laseme ringi käima ka koordinaatoritele kirja, kus on võimalik siis ka omapoolseid muudatusi teha. ma ei tea, kas meil on võimalik tulevikus veel nii äh, viljakat äh, mõttevahetust teiega pidada, kuid ma tervitan teid, äh, õnnitlen teid selle, sellel ametipostil arvatavasti jätkamise puhul, kui te veel poole tunni pärast siin veel olete, siis hea meelega kutsuksin teid ka vastupid-, vastuvõtule, mis järgneb meie koosolekule, kuna tegemist on viimasega selle mandaadi jooksul nüüd hakkame jõudma oma päevakorra lõppu. viimaseks päevakorrapunktiks on komisjoni poolne ettekanne määruse ettepaneku kohta, mille komisjon esitas seitsmeteistkümnendal jaanuaril. tegemist on äh, parlamendi ja nõukogu äh, määruse ettepanekuga Euroopa tööturuasutuste võrgustik, liikuvusteenuste kättesaadavus töötajatele ja tööturgude täiendav ühendamine. see niinimetatud EURES-e ettepanek äh, on siis ähm, selleks, et äh, tagada töötajate vaba liikumine, kaasa arvatud nendes tekstides, millega meil on endiselt veel Kreeka eesistujaga lahendamata küsimusi. kuid see puudutab ka eelarveprotseduuri. me koordinaatoritega otsustasime mitte määrata raportööri, sest arvatavasti äh, ei oleks võimalik menetlust lõpetada ja arvestades äh, ka komisjonipoolset hilist äh, ettepaneku esitamist, seda on juba oodatud päris pikka aega ja on püütud tasakaalustada siis eelnõu alast ettepanekut ja jätame siis äh, sellise valge lehe oma järeltulijatele parlamendis. ja me peaksime andma komisjonile siiski võimaluse parlamenti informeerida selle ettepaneku sisust ja nendest eesmärkidest, et ülevaadet andma, millega meil on tegemist, annaksin Jacques Muranile, kes äh, tegeleb selle teemaga komisjoni vastavas teenistuses, et ta saaks äh, seda määruse ettepanekut esitleda. aitäh, proua esinaine. aitäh, et andsite võimaluse äh, seda komisjoni ettepanekut äh, esitleda, tahaksin rääkida mõningatest konteksti puudutavatest äh, elementidest, mis ümbritsevad seda ettepanekut ja rääkida, millised on siis need põhieesmärgid äh, selle ettepaneku puhul. tegemist on ettepanekuga, mis põhineb neljakümne kuuendal artiklil aluslepingus, mis siis peaks võimaldama kontaktide loomise, töö pakkumiste ning äh, nõudluse vahel ja samuti ka mm, on meil aluseks artikkel, mis puudutab äh, töötajate vaba liikumist. nii et oleks võimalik liikuda ja töötada teises riigis ilma, et esineks mingit diskrimineerimist. Need äh, õigused on kahe tuhande esimese aasta määruses juba paika pandud. sellega on samuti viimase, sellest on samuti viimasel ajal veel juttu olnud. EURES on eksisteerinud juba mitu aastat, see on võimaldanud liikmesriigi töötajatel saada infot tööpakkumiste kohta ka teistes liikmesriikides ja see võimaldab ähm, äh, tööandjatel saada juurdepääsu äh, tööotsijate CV-dele ka teistes liikmesriikides. et EURES põhineb koostööl äh, tööturuametite koostööl liikmesriikides ja läbi selle portaali on võimalik ületada ka keelebarjäär ning saada juurdepääsu riikidevahelisele andmebaasile Äh, igapäevas, iga kui, kuus, kuuselt äh, konsulteeritakse kaks kuni kolm äh, miljonit korda tööpakkumisi selles portaalis. juures on ka üheksasaja nõustaja võrgustik umbes sada viiskümmend tuhat kontakti luuakse selles vallas iga aastal. nii et hoolimata selle võrgustiku praegusest äh, toimimisest ning edust on siiski alakasutatud äh, liikuvuse potentsiaali Euroopa Liidus. tegemist on äh, muidugi inimeste isiklike otsustega, inimesed ise ju peavad saama otsustada, kas nad soovivad äh, end sisse seada teises liikmesriigis, kuid äh, arvestades äh, majanduse äh, erinevat olukorda, tööpuuduse määra, Euroopa Liidu kodanikud siiski ei kasuta praegu seda vaba liikumise potentsiaali piisavalt ja tahaksin välja tuua ka ühe arvu. kui me oleme küsitlenud Euroopa Liidu kodanikke, et milline oleks nende huvi teise riiki asumise vastu, kakskümmend protsenti on huvitatud üle piiri liikumisest. Nende hulgas äh, üks koma kaks protsenti ütlevad, et mul on kindel plaan selle käesoleva aasta jooksul liikuda teise liikmesriiki nii et äh, me näeme, et äh, tegelikult on äh, see oli null koma kaks protsenti, nii et tegelikult on need käärid väga suured, kakskümmend protsenti ütleb, et nad on huvitatud, kuid tegelikkus on, selle teoks tegema on valmis vaid null koma kaks protsenti ja on välja toodud ka need äh, raskused, mis kaasnevad näiteks rahvastiku äh, vananemisega kahekümne aasta jooksul, kahekümne järgneva aasta jooksul kaheksateist miljonit äh, inimest lahkub tööturult vanuse tõttu. nii et seda kõike konstateerides ning võttes arvesse ka neid mehhanisme, mis olemas on, leidsime, et oleks tähtis tugevdada EURES-t et euro saaks edasi areneda ning toetada tõe, tõelist Euroopa tööturgu. komisjoni ettepaneku eesmärgiks on siis võimaldada seda toetust ning tugevdada ka Eurese juriidilist alust, mis äh, praegu äh, rajaneb kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta õigusaktidel. võttes arvesse selle ettepaneku sisu, tahaksin rõhutada kuute aspekti. esiteks, mis puudutab Eurese rolli tugevdamist, esiteks on tähtis kohandada äh, EURES tööturu ootustega ning võtta arvesse ka tehnoloogia areng, need erinevad sidevahendid, mida kasutatakse. võtta arvesse seda, et ähm, töö, töötamise vormid on pidevas muutuses. artiklites kaksteist kuni neliteist, äh, kuni seitseteist on ette nähtud uue tehnoloogilise platvormi loomine, mis võimaldaks äh, teisigi äh, funktsioone hõlmata, et oleks suurem interaktiivsus äh, info vahetamiseks. veel üks oluline aspekt selle reformi puhul on võimaldada seda, et EURES saaks äh, soodustada ähm, äh, paremat tööpakkumiste vahetust. praegu peab arvesse võtma seda, et liikmesriigid ei edasta kõiki tööpakkumisi Eurose portaali. ja siin on siis teatud äh, piirangud äh, juurdepääsul infole nende pakkumiste kohta, mida, äh, mis, nende pakkumistele, mis ringlevad liikmesriigis, kuid mitte väljaspool. nii et siin on teatud administratiivsed takistused, mille me peame kõrvaldama ja see ongi siis artikkel neliteist selles ettepanekus. see, et enam jagataks tööpakkumisi Euroopa tasandil, see käib käsikäes sellega, et ähm, äh, enam vastaksid üksteisele tööpakkumised ja töö otsimiskuulutused, klassifitseerimist äh, puudutab äh, see ettepanek, see on artiklis kuusteist välja toodud, kus on eesmärgiks luua automaatne vastuste otsimine, et leida siis paremad vasted äh, töö otsimiskuulutuste ja töö pakkumiste vahele et oleks võimalik kirjeldada töökohti ja pädevusi, et paremini mõista, millised on need, need oskused, mida nõutakse või mida täpselt CV sisaldab. ja veel üks neljas aspekt tugevdamise puhul, Eurose tugevdamise puhul see puudutab artikleid kaheksateist kuni kakskümmend neli. see puudutab äh, teenuste arendamist äh, nii tööotsijatele kui äh, tööandjatele. see puudutab liikuvusalast äh, nõustamist näiteks tööotsijate puhul, kuid äh, siin on äh, ette nähtud äh, ka tööandjate nõustamine. veel viies aspekt, see puudutab partnerlust ning Eurose võrgustiku laienem-, laiendamist äh, avalike või avalik-õiguslike tööturuametite funktsioonidest kaugemale nii et oleks võimalik äh, siis ka eraagentuuridele seda partnerlust laiendada. täna kolmkümmend protsenti äh, kõigist tööpakkumistest äh, edastatakse riiklike tööjõu või tööhõive ametite puhul poolt Euresele, kuid kindlasti see mm, osakaal suureneks, kui ka eraagentuure siia hõlmata ja see puudutab siis artikleid kolm kuni kolmteist. viimane märkus minu poolt. see uus määrus toob sisse selged reeglid, mis võimaldavad komisjonil äh, tehnilise äh, küljega tegeleda ning delegeerida teatud ülesandeid ajakohastamise jaoks ja see on siis artikkel kolmkümmend kolm selles määruse ettepanekus. nii et see on siis mõne sõnaga see, mida ma tahtsin teile esitleda. siin on eesmärgiks see, et lu-, loodaks teenus, mis oleks nii kodanike kui ettevõtete teenistuses eh, tööturu par-, parema toimimise huvides, eesmärgiks on asendada peatükk kaks eh, kahe tuhande, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta määrusest ja ka artikkel kolmkümmend kaheksa. samuti asendaks eh, see ka Eurese põhikirja ja just seetõttu on tegemist pika ja üksikasjaliku ettepanekuga, kuna ta võtab kokku kõik need erinevad äh, olemasolevad äh, allikad ning äh, loob uue aluse, konsolideeritud aluse. suur tänu. aitäh, te lugesite mu mõtteid, sest ma nägin, et tõepoolest siin on kolmkümmend seitse artiklit eh, ja tahtsin just öelda palju jõudu sellele, kes hakkab nüüd selle teemaga tegelema, kuigi tegemist on kõige konsolidoori-, konsolideerimisega, mis eh, olemas on partnerite vahel praegu, see siiski eh, teeb kokku päris pika teksti ja päris raske on siin kindlasti leida ka kokkulepet proua Lübletska ja siis Juta Steinrück. aitäh! suur aitäh, esimees. pean ütlema, et kui ma vaatan Eurest, siis mul on mõnikord mulje, et see töötab keelelise pädevuse põhimõttel, me räägime võõrkeeli kas passiivselt või aktiivselt teadmised on kas passiivsed ehk me teame, aga ei kasuta seda või see oskus on aktiivne, me tegelikult ka kasutame seda keelt. aga siin see töötab nagu keele passiivne oskus, te ütlete, saite ametikoha liikmesmaad, maalt, et teil peaks olema rohkem taolisi vaba, vabu töökohti, teil peaks olema rohkem informatsiooni selle kohta, kuid minu arvates selleks, et kokku sobitada tööjõuturu vajadused töötajate vajadustega on meil vaja midagi enamat. ja mina kardan, et teie ettepanekud ei täida seda lõhet. Nad ei täida neid tingimusi, et äh, töötaja oleks pakkumisest huvitatud, saab sellest aru, saaks sellest pakkumisest kasu. Nad ei võimalda ka tööandjal informeerida süsteemi sellest, et tal on taolisi töötajaid tulevikus vaja. minu küsimus, kas selles protsessis, kas nendes muudatustes, mis te ette näete, on siin ka võimalus teatud partnerluseks ettevõtetega, mis EURES-i süsteem kasu, äh, süsteemi kasutavad, et siin oleks regulaarne partnerlus, regulaarne informatsioon selle kohta, millised on vabad töökohad millised on uued ametid, mis luuakse või mida enam selles töö, ettevõttes vaja ei ole. kas keegi pakub nõuandeid teile? kas keegi pakub nõuandeid töötajatele, kes sellest huvi, sellest huvitatud oleks? kakskümmend protsenti on huvitatud mobiilsusest, vaid üks koma üks, kaks protsenti, null koma kaks protsenti tegelikult kolivad teise riiki, miks? miks need inimesed teie arvates soovivad teise riiki kolida, kuid reaalsuses seda siiski ei tee, aitäh? Euh, me võtame kõik küsimused ja siis saate kõigile neile korraga vastata. Jutta Steinrück. kõigepealt suur aitäh teile selle presentatsiooni eest. ma olen kindel, et teie ettepanek pakub meile väga palju Ehm, aruteluainet järgmise parlamendi koosseisus, tulevikus arutada on paljud. ma tahaksin selgelt välja öelda selle, et töötajate liikuvus ei ole teema iseenesest. me tahame parandada töötajate liikuvust selleks, et võidelda tööpuudusega, aga ma olen kindel, et see on vaid eh, pisake meres. kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlete et Eurasi portaal on lubanud teil vaid kokku viia kaks tuhat otsijat äh, vabade töökohtadega aastas. see ei tundu minu jaoks mingi erilise tulemusena, kui ma võtan äh, arvesse seda, kui kulukas selle portaali ülalpidamine on minu seisukohast, ignoreerib teie ettepanek kõige suuremaid takistusi liikuvusele, eriti piiriülesele liikuvusele. numbrid, mida te mainisite, ei sisaldanud minu arvates seda nimekirja, kui paljud töötajad, kes tegelikult piiriüleselt elavad, töötavad, elavad tegelikult teises liikmesmaas ja tulevad üle piiri teise riiki tööle, sest peavad olema keelealalised oskused, peate olema suutelised liikuma aga on takistused ka sotsiaalseadusandluse, maksuseadusandluses. mõnikord on siin tegemist kahepoolsete kokkulepetega liikmesmaade vahel, aga need on takistused. Need on need asjad, mis muudavad elu keeruliseks nende jaoks, kes töötavad teisel pool piiri. kõik need, kes tahavad mobiilsed olla. nii et ma arvan, et inimestel on väga keerulisi äh, raskusi tänu liikuvusele, nad ei saa sellest kasu ja ma arvan, et me peame rohkem pingutama selleks, et lepitada. me peame arvesse võtma neid probleeme, mis inimestel on, kui nad liiguvad selleks, et tööle minna ja ma arvan, et me peame edendama ausat, õiglast liikuvust, mitte ükskõik millist liikuvust, me peame tagama ausust, õiglust, me ei taha tekitada in, äh, inimeste ärakasutamist tänu sellele, et neil ei ole piisavalt teadmisi. ja kui Eurose tööks on vaid äh, kokkutoomine ja arveldamine, siis ma küsin, mis kvaliteediga töökohti selle, sedakaudu leida võib? kuidas on mitteametlike äh, juhuslike töölepingutega, aga need inimesed, kes töötavad, töötavad piirialadel kas me peame nendele andma võib-olla parema tööjõuteenuse? Äh, võib-olla praegusel hetkel on liikmesmaades selline vabatahtlik äh, osalemine. ma ei tea, liikmesmaades on kindlasti olukorrad erinevad, aga euro, eures peaks ikka suuremat rolli mängima näiteks noorsoogarantiis. nõukogu otsus aastast kaks tuhat kaksteist. Need, kellel on stažeerimise võimalus, töötajad töötavad seal internina. praegusel hetkel ei käi nende kohta ilmtingimata sotsiaalkaitse küsimus, need, kes töötavad seal praktikal, stažeerides. kuidas garanteerite seda, et Eurost ei kasutata lihtsalt äh, ettekäändena, võimalusena liigutada odavat tööjõudu ühest riigist teise. meil peavad olema, olema mingid kriteeriumid inimeste töölevõtmiseks kui me räägime vabade töökohtade jaotusest, siis me tahame näha, et need on kõrge kvaliteediga töökohad, mida me Eurasesse toome. ja viimane küsimus, ma tahaksin teada, kas komisjon planeerib kaasata sotsiaalpartnereid selles määruses? ja kuivõrd see on meil üldseadustikus äh, olemas ja ISF-i määrus mis kaasab sotsiaalpartnereid, siis esimene küsimus on, kuidas tugevdada piiri äh,, piiririikide koostööd ja Euroopa Komisjon tahab vaadelda pädevuste küsimust. kui me räägime siin koordineerimisest, informatsiooni edendamisest, kas mõni sellest pädevusest jääb piirialade omavalitsuste alla? veel kaks inimest soovivad sõna ja siis annan teile sõna, et vastata. Elizabeth Schröter ja siis Edith Bauer. jaa, meine Fragen schließen sich gleich an die aitäh! minu küsimused äh, on üsna sarnased eelkõneleja omadele Need äh, EURES piiriülesed partnerlused on äh, minu arvates üks väga hea moodus, kuidas edasi minna ja nad on väga oluliseks vahendid. uues äh, määruses aga ei ole neil nii suurt tähtsust. siin jäetakse täiesti välja sellise, selline keskne Euroopa mõõde, see ei ole vastuvõetav, et see on siit välja jäetud. selline liikuvus on äärmiselt väike Frankfurdis näiteks, me peaksime võtma andmed, tõendid aluseks, milline see liikuvus tegelikult on. Saksa ja Poola vaheline piir ei, ei ole selline, kus toimub väga palju liikuvust, rohkem toimub ikka Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. see on meie tegelikkus, aga praegune määrus ei võta seda tegelikkust arvesse. Need inimesed, kes elavad Kugenis, lähevad äh, töötama Frankfurti või kusagile mujale, see on nende jaoks lihtsam sest see on lähemal ja need piirkonnad võimaldavad neil ka minna sagedamini tagasi koju perekonna juurde. kui te lähete Frankfurti ja lähete sellise rongi peale, siis te näete, milline on tegelik olukord liikuvuse osas Euroopas on utoopia tuua inimesi eh, Berliinist, eh, Berliini siis eh, Varssavist. see on see reaalsus, meil peab olema vahendustegevus seal, kus seda tegelikult vaja on teie aga tegutsete vastupidiselt. ning kodanikud ei mõista teie tegevust. seda nüüd esiteks. teiseks, selline keskne element, kordan seda, mis on siin juba kõlanud just tänasel päeval, võttes arvesse, et ähm, see liikuvus äh, Saksamaal on väga suur. inimestel peab olema turvalisus nende võrgustike kaudu. Nende õigusi ei tohiks jalge alla tallata. Need ebaregulaarsused, äh, need puudutavad äh, lähetatud töötajate olukorda kõige rohkem, aga samuti ka praktikud, praktikakohtade olukorda tuleb kontrollida koha peal, mis liikmesriikides toimub, need on sellised klassikalised näited. mida me kahe tuhande neljanda aasta määruses ka käsitlesime. selline tööhõiveametite koostöö käib koos ka nõustamisteenusega. kas see käib seda, kas äh, Te üritate anda mingeid vastuseid, see peaks olema euro see lisandväärtus. ei saa, mitte see, et keegi läheb internetti ja otsib endale mingi töökoha. eurose eesmärgiks ei ole ju see, et ma lähen internetti ja vaatan, milline ettevõte öö, soovib minu kvalifikatsiooniga töökohta pakkuda, peab sotsiaalset kindlustust hoopis pakkuma. Edith Bauer, palun viimasena. aitäh. võttes nüüd arvesse seda, mis me oleme teiste direktiividega hiljuti teinud, olen veidi üllatunud. olen veidi üllatunud, kui ma vaatan artiklit kakskümmend, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm isegi artikkel seitse üllatab mind, sest mul on jäänud mulje, et siin on teatud kattuvused, kattuvused nende, nende kahe määruse, siis need määruse ja direktiivi vahel. minu küsimus on väga lihtne. kas te näete ette nende teenuste ühendamist, sellepärast et see teenus peab pakkuma informatsiooni töötajatele, millised on töötingimused ja õiguslikud aspektid ja see on enam-vähem seesama, mis me oleme sisse kirjutanud direktiivi, mis puudutab töötajate vaba liikumist. ning äh, tuletades nüüd meelde, milline võitlus meil käis riiklike kontaktpunktide ja koordinatsiooni alal hindan ma väga seda, et seekord tuletate välja selliste eh, riiklike koordinaatorite või riiklike kontaktpunktidega. mul on tunne, et need kaks asja võiks ju liita. ma olen teadlik, et need riiklikud eh, koordineerimiskontorid omavad ka teisi ülesandeid. lisaks sellele mis direktiivis äh, vaba liikumise kohta kirjas on. aga võttes arvesse, et siin on selge kattuvus, mis, mis teie arvate, kuidas tulevikus võiks äh, selle teemaga edasi minna? Alors, euh, je vais redonner la parole à la annaksin nüüd uuesti sõna komisjonile, et nendele arvukatele küsimustele vastata, näeme, et arutelu on juba alguse saanud, ka sisuline arutelu. ma sooviksin esitada ühe ametlikumat sorti küsimuse. Euroopa Komisjon on Eurose kallal juba tööd alustanud sellel põhjal, selle alusel, mille meie vaidlustasime komisjon soovis, et parlament ähm, endapoolse ettepaneku tagasi võtaks. Mm, ettepanek, nendepoolne ettepanek ei võta arvesse parlamendi rolli. kuidas siin on võimalik üldse ähm, üksmeelele jõuda, et meil oleks tõepoolest tugev õiguslik alus selle määruse osas ja nii, et ähm, ka Euroopa Kohus saaks äh, valgust heita parlamendi rollile selles protsessis. see küsimus võib-olla nii oluline kui sisulised küsimused, ähm, mida esitasid kolleegid, kuid kindlasti oleks see selguse huvides meile tähtis. nii et annaksin teile sõna, et te saate kõigile nendele küsimustele vastata. Merci, madame la présidente aitäh, proua esinaine. mis puudutab esimest küsimust, selle kohta, et äh, EURES ei peaks äh, olema niivõrd passiivne, vaid pigem proaktiivne oma tegevuses, tahaksin siin rõhutada, et äh, ettepanekus on mis, mitmeid elemente, mis peaksid äh, proaktiivsust suurendama, eriti selles osas, mis puudutab info andmist. siin on ette nähtud terve rida teenuseid, mis on töö, pööratud nii tööandjate kui äh, tööotsijate poole ja võimalus palju üksikasjalikumalt äh, tööotsijate liikuvust suurendada ning ka see partnerluse mõõde, eriti just siis töötajate partnerlus, äh, kes saavad äh, enda otse registreerida Eureses. ja on võimalik siis ka riiklikul tasandil partnerlust luua. nii et teatud proaktiivsus on Eurose puhul siin ette nähtud selles ettepanekus. mis nüüd puudutab takistusi, siis siin tõepoolest on mitmeid takistusi, mis praegu meie ees, meie ees seisavad piiriülesuse puhul, näiteks keelebarjäärid vaatame Europa-, Eurobaromeetri tulemusi, kuid äh, tähtis äh, tõke on ka see, et ei äh, leita tööd, sest esimeseks põhjuseks Euroopa Liidus liikumisel on see, et enda riigis ei leida töökohta ja see on väga tähtis ka täna Euroopa kontekstis, kus on, on ometigi päris palju motivaatoreid liikuvuse suurendamiseks ja on ka väga palju pakkumisi, millele ei leita vastavaid inimesi. nii et siin see info ebatäielikkus on väga tähtsaks äh, faktoriks, mis praegu takistab äh, tööturu äh, olukorra parandamist ja siin on Euresel ähm, väga palju ära teha. nii et reformi eesmärgiks on siis suurendada pakkumiste arvu, nagu ma enne mainisin. nüüd, mis puudutab mobiilsete töötajate õigusi, neid, äh, neid töötajaid äh, ähm, kaitseb Euroopa Liidu määrus ja selle kohaselt on neil õigus võrdsele kohtlemisele ja üks hiljutine ähm, õigusakt võrreld-, võimaldab äh, tugevdada ka kontrolli nende õiguste tegeliku jõustumise osas. nii et siin ei ole mingit vastuolu selle vahel, et meil on mehhanism, mis aitab tööturgu paremini eh, toimida Euroopa Liidu üleselt ning eh, et on võimalik ja teiselt poolt, et on võimalik siis äh, tagada ka piisav kaitse töötajatele. ma kuulsin äh, ka neid muresid, äh, mis puudutavad kvaliteeti. meie eesmärgiks on kvaliteedikontroll sisse seada kõikjal nii et kontrolli äh, kvali-, äh, kvaliteedikontroll, äh, nii nagu kasutatakse seda liikmesriikides, seda peaks kasutama ka piiriüleselt. sotsiaalpartnerid on üks küsimused, üks küsimustest, mis tõstatati. Nad on samuti seotud EURES-e juhtimisega. Nad on väga aktiivsed, neil on väga tähtis roll mängida nende algatuste edendamisel, mis puudutab just piiriregioone, piiriäärseid regioone. ja kui räägime siin riigi, piiriülestest partnerlustest, siis siin peab arvestama ka seda eelarve vahendit mis meie käsitluses on, mis aitab rahastada lisaalgatusi, mis tulevad lisaks Eurese teenustele. nii et tegemist on siin äh, seosega teenuste vahel, mis tulevad äh, siis tööturuametitest või erasektorist, äh, kus on ette nähtud ka kvaliteedikontroll ja siis teiselt poolt algatused, spetsiifilised algatused, mis regiooni huvides mingeid teenuseid äh, loovad. nii et siin ei ole mingit äh, vastuolu või konkurentsi, pigem on teht-, tegemist sellise avatuse äh, püüdlusega kui äh, räägime nüüd ähm, selle ettepaneku ning äh, töötajate õiguste direktiivi vahel, me räägime sisserännanud töötajate õiguste kaitsest äh, ja räägime sellest, et ei tohi olla diskrimineerimist rahvuse põhiselt. EURES on siis äh, riis-, tööriist, mis võimaldab tähelepanu juhtida töötingimustele tööjõu liikuvuse puhul, nii et nad on üksteist täiendavad instrumendid miski ei takista neid direktiivi sätteid ka Eurese puhul rakendamast. nii et selline täiendavuse põhimõte on täiesti võimalik, kuid need eesmärgid on siis üksteist täiendavad. nüüd viimased küsimused, mis puudutavad artiklit kolmkümmend kaheksa kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ähm, määruse eelnõu äh, asendab äh, Äh, artikli kakskümmend, kolmkümmend kaheksa ja ka teise peatüki ja artikkel kolmkümmend kolm räägib äh, delegeerimis- ning rakenduspädevusest, nii et see peaks vastama siis ka sellele küsimusele, mille tõstatas parlament äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta otsuse puhul. Euh, aitäh nüüd lõpetame selle mõttevahetuse, me näeme neid äh, probleeme, mis võivad äh, ilmneda. ja me nägime tervet rida ettepanekuid, Edith Bauer mainis siin ühte jut-, Juta Steinrück samuti omalt poolt tegi ettepaneku, mina omalt poolt äh, tahaksin rääkida avalik-õiguslikest töö ju tööturuteenustest. ma arvan, et siin on terve rida küsimusi, mis oleksid väärinud paketina käsitlemist, kui ettepanek meie ees on, siis me näeme, et arutelu näiteks eelarve puhul me näeme, et tekivad teatud lüngad, augud nii et see saab olema tekst, mis on äh, väga pakiline, ootused on väga suured ja selles on ka raske läbi rääkida, kuna tegemist on äh, äh, sellise problemaatilise kontekstiga, kuid samas sisaldab tervet rida olulisi teemasid. aitäh komisjonile selle eest, et te juba tulite selgitusi andma parlamendile ning äh, meie hulgas kõik need, kes huvituvad selle teema arengust. Ähm, siis äh, jälgige seda teemat, nüüd me oleme lõpetanud kõikide, kõikide tööhõivekomisjoni teemadega selle seitsmenda valitsusperioodi jooksul. ma paluksin, et te jääksite siia ruumi ühispildi tarvis ning äh, siis on meil äh, võimalik tõsta klaasid vä-, väljaspoolsel koridoris. tahaksin äh, tänada ka tõlke, kes kogu, kuni viimase hetkeni meid saatsid meie töödes, aitäh!